hea küll, räägime sellest eh, inspireerivast teemast. tegelikult, Aali, sina peaksid ise olema siin juhatuses. see on minu arvamus, nii et kui kellelgi on päevakorralisi punkte siin lisada, siis Alin tegeleb sellega. ja nagu te teate, liikmed teavad, et see on arvamus, mis läheb õigusasjade komisjoni. see puudutab siis õig-, õigusaktide delegeerimise volitusi. see mooduta, äh, moodustab suure osa meie uutest volitustest komitoloogia protseduuri kohaselt, kuna paremat väljendit sellel ei ole ja meil on terve hulk välja pakutud muudatusi ja meil on ka terve hulk kompromissettepanekuid ja millega kõik on vist suuremal või vähemal määral nõus. kui meil veab, siis me isegi leiame need üles. nii, nii Need on hääletusnimekirjas. niisiis kompromissettepanekud, mis meil on siis muudatus kuus, meil on lisa lõpus, tuletades meelde see, et kõikides valdkondades põhiseadus, direktiiv ja muud, peab täpselt ära defineerima sisu, rakendusala ja eesmärgi, mis on delegeeritud äh, õigusaktile see äh, täpsustab siis lihtsalt protsessi, järgmine suuline ettepanek on äh,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 ja ma usun, et sellegi nõus, sellegi kahe suulise muudatusettepanekuga oleme nõus, ülejäänu on läinud äh, esitamisele kollektiivselt, ma ei tea, kas keegi siin kohapeal soovib esitada mingisuguseid küsimusi nende kohta või neid arutada, kas keegi tahab hirmsasti mulle lehvitada? paistab, et mitte kui üleüldiselt ollakse sellega nõus, sellepärast me tegeleme sellega edaspidi veel väga palju, vahetada siin meile siis oleks väga tore, kui me saaksime plokina hääletada, kui asi hääletamisele läheb. ning sekretäriaat tõenäoliselt püüab võtta ühendust äh, puuduvate koordinaatoritega enne hääletamist. ja seega ma arvan, et me võiksime edasi liikuda huvitavamate teemade juurde, kuigi ma ei ütle, et see oli äh, tähtsusetu. nüüd saame minna äh, raporti projekti läbivaatamise juurde, mis puutu- äh,, mis on siis äh, et, et CDR ehk siis edasiväärtpaberimistega seotud kapitalinõuetega ja Arlene McCarthy, palun. aitäh, kolleegid, ma usun, et teil oli võimalus vaadata seda, mida ma olen esitanud Äh, paberettepanekuna selle teema üle on toimunud kaks arutelu. ma püüdsin kajastada siin mõningaid muresid ja ideid, mis inimesed on välja toonud selle debatiga seoses ja loomulikult olles selle raporti esitanud, oleme avatud nii äh, raportööri kui teistega diskussioonideks, vaatamaks seda, milliseid äh, muudatusettepanekuid võiks esitada. peamine lähtekoht on sama, tegeleme selle konkreetse direktiiviga sellepärast sest äh, pangad on oluliselt alakapitaliseeritud, aga äh, risk on see, et nõuti varem oluliselt vähem kapitali ja seetõttu kõrge riskiga äh, kõrge riskiga boonusekultuur pankades, mis on väga lühi, lühiperspektiiviga, andsid tulemuseks globaalse kriisi ja sellega tuleb tegeleda. vaadata seda lähenemisviisi, mida ma tahtsin võtta selle raporti puhul, siis pean ütlema, et minu esimene vastutus seadusandjana siin komisjonis on vaadata selle, seda, mis on üldsuse huvi, mis on maksumaksja huvi ja loomulikult oli palju debatte nende teemade üle äh, läbi ajakirjanduse, kus meil oli võimalus ka arutada mõningaid teemasid eelneval kahel arutelul ja ma arvan, et kõik meiega on nõus sellega, mis on eesmärk, meil on vaja tugevamat, stabiilsemat pangandust, mis ei vaja maksumaksjate pää-, poolt päästmist, seadusandja ja pangajuhid ei tohi soodustada liigsete riskide võtmist ja seetõttu Euroopa Liidu seadusandlusega püüame luua eh, tugevad, aga õiglased reeglid, mis pikas äh, perspektiivis äh, töötavad aga me ei ole siin selleks, et me teeme mingisuguse ühe löögiga paneme paika supermaksu või mingisuguseid pidurdusmeetmed ja me tuleme, peame vaatama seda, mida paika saada pikaajalises perspektiivis ja seetõttu, seetõttu minu soovitused järgivad G kahekümne poolt antud finants, äh, finantsilise stabiilsuse põhimõtteid, et meil oleks siin globaalne lähenemine. Need poliitikad, mille võttis vastu G kakskümmend, äh, pidid lõpetama liigse riski võtmise selleks, et tagada, et me ei nõrgestaks finantsinstitutsioone, et me toetaksime mõistliku riski haldamist. ma usun, et liikmed tahavad seda detailsemalt läbi lugeda, ma olen põhimõtteliselt siia sisse kirjutanud need soovitused e FSB eh, soovitustest ja teinud sellest seaduse. loomulikult need tuleb sõnastada teistmoodi, sest tead, eh, loomulikult ei saa seadust eh, sõnastada ebamääraste soovituste vormis ja seetõttu siin peab olema detailsem, nii olen ma nad ka siin sõnastanud ja loomulikult nagu, nagu ma ütlesin, siin on muudatuste võimalus, kui ei ole asi piisavalt selge või kui me peaksime peaksime ennast selgemini väljendama küll aga tahan meenutada kolleegidele seda, mis, mida ütleb FSB põhimõte ja sellepärast ma üldse need muudatusettepanekud siin sõnastanud olen. Nad ütlevad väga selgelt, et boonused peaksid olema preemia hea pikaajalise tulemuse eest. Nad peavad olema proportsionaalselt kokkuvõttes, sest see on teema, mida me peame kajastama oma muudatusettepanekutega ja kindlasti ei tohi need, nad olla garanteeritud boonused, ehk siis rakendades neid põhimõtteid Euroopa direktiivis loomulikult ütlen ma endiselt, et on ettevõtte vastutus otsustada, milline su preemiasüsteem on, samal ajal on see riikliku järelevalveasutuse ülesanne jälgida, et need poliitikad on põhimõttega vastavuses, aga ma olen arvesse võtnud ka FSB põhimõtteid üsna sõna-sõnalt. siin on paar mõningad, äh, paar pisikest muudatust, mida ma olen siia sisse toonud ja kiire ülevaade põhimõtetest, mis siia sisse on kirjutatud mõned nendest loomulikult on inkorporeeritud juba ka nõukogu tööteksti. preemiaid tuleb anda pikaajalise töö tulemusena, need ei tohi olla garanteeritud, ei tohi olla mingeid kuldseid langevarje, nad pea-, pikaajaline stabiilsus peab olema prioriteet, seetõttu äh, boonuste süsteem ei äh, tohi piirata kapitaliseerimise alust, vähemalt viis kakskümmend protsenti boonuste eest tuleb maksta aktsiate eest, mida ma olen siin vaadanud, on uurida komisjoni soovitust aastast kaks tuhat üheksa, mis ütleb, et aktsiaid äh, tuleb hoida enda käest vähemalt kolm aastat. kolleegid, te näete, et paljud pangad on selle äh, eneseregulatsiooni meetme sisse viinud äh, just nimelt selle kolmeaastase reegli. lisaks sellele äh, iga boonus peab olema proportsionaalne äritsükliga panin selle äritsükli siia sisse, sest seda teema tõstatasid mitmed kolleegid eelmine kord jälle, see on jälle äh, järelevalve, riikliku järelevalveasutuse otsus ja samamoodi võiks olla need boonused tagasinõutavad, kui tegelikud tulemused ei vasta sellele. kuuskümmend protsenti eriti äh, suured, suurtest boonustest äh, tuleb edasi lükata ja see ei ole, tohi olla väiksem kui kolm aastat Äh, teatud nõustamispoliitikat, pakun välja ka seda, et juhatas ja enamik komisjoni liikmetest äh, ei tohi ol-, ei tohi olla tegevjuhid ja loomulikult olen ma nõus seda teemat äh, arutama, sest te teate, et USA nõuab et, et sada protsenti kõikidest juhatuse liikmetest ei tohi olla nõukogus firmad peavad avalikult teavitama oma infot äh, preemiate maksmise poliitika kohta ja see on jälle vastavuses FSB ettepanekuga. olen lisanud omapoolsed lisad. see informatsioon, info peab sisaldama makseid äriüksuste poolt, nii et me saan aru, millis-, saame aru, milliseid, milliste tegevustega on boonused seotud. väga praktiline näide. sel nädalal üks väga suur Euroopa pank teatas näiteks et nemad maksavad kaks koma kaks miljardit äh, preemiat täpsustamata äh, riskitegevustele ettevõttes ja tegelikult mina ütlen, et tegelikult me peame teadma, mis tegevused need on, millisele äriüksusele on see kaks koma kaks miljardit preemiat antud. vastavuses komisjoni soovitustega kakssada neli üks üks üheksa kolm ma teen ettepaneku, et see info äh, avaldatakse individuaalselt konkreetsete pangadirektorite kohta ja pööran tähelepanu kahele konkreetsele valdkonnale, kus ma teksti olen tugevdanud, võrreldes FSB ettepanekuga. FSB ütles väga selgelt, et nemad näevad ette erimeetmeid selle äh, päästetavate pankade kohta ja me oleme näinud, et mitmed riigid on väga selgelt väga jõulisi samme astunud päästetud pankade suhtes, nagu näiteks äh, USA on väga rangelt kehtestanud kontrolli ähm, päästetud pankade juhtide kompenseerimisel ja siin on teatud konditsionaalsused sees artiklis viiskümmend kolm ja kui enne, kui inimesed vääriti tõlgendavad seda äh, enne kui inimesed seda vääralt tõlgendavad, ma ei ütle, et tuleks preemiate maksmine ära keelata, vaid preemiad sõltuvad pangast või firmast, kes äh, loob äh, panga kapitalibaasi ja maksab tagasi maksumaksjatele antud raha ja loomulikult boonuseid peale seda võib välja maksta. loomulikult see saab olema, olla vaid ajutine või erakorraline meede, et pank saab maksumaksjate abi. jälle, pangad peavad säilitama nende ettevõtete jätkusuutlikkuse. ei meie ega üldsus äh, olen nõus, et pangad kes on kahjumeid tooda, tootnud või keda on pidanud maksumaksja poolt äh, päästetud, need ei saa maksta oma juhtidele preemiaid. see on vastavus FSB põhimõtted. teine punkt, mida ma olen lisanud FSB ettepanekule, on boonused peavad olema palga suhtes proportsionaalsed. ma olen, ma tean, et mõned ei ole minuga nõus, aga me peame leidma mingi viisi täpsustada ja otsustada, mida proportsionaalsus tähendab minu arvates on piisav, kui me ütleme, et see peab olema proportsionaalne, mina võtsin Hollandi mudeli, Holland on oma panganduskoodeksiga sätestanud, et preemia ei tohi ületada palka, ma osan selge proportsionaalsuse meede või üks meede, et mida saab iga lihtne inimenegi aru ja seetõttu muudatus viiskümmend viis pakub välja, et kogu kompensatsioon ei äh, tohi ületada viitekümmet protsenti inimese kogu kompensatsioonist aasta jooksul, aga nagu öeldud, ma olen avatud siin ettepanekute suhtes ja et lisada siin ideid, mis võiks, mis võiks olla proportsionaalne. kolleegidel on kindlasti raske näha, kuidas see oleks kokku sobiv FSB nõuetega, kaasa arvatud sellest, et oleks mõistlik mitte preemiaid maksta ja kogu kompensatsiooni struktuur ei peaks soodustama liigse riski võtmist, kui valdav Äh, kui inimesed eeldavad, et valdav osa nende palgast tuleb boonustest, mõningatel juhtudel üheksakümmend protsenti. ja kui me ei maksta äh, mõned äh, sõltuvad boonustest liigselt ja siis me ei taha seda seost rikkuda. nagu öeldud, ma olen ka siin ettepanekule, ettepanekutele avatud. järelevalveasutused peaksid mõõtma millised on kompensatsioonid ja boonused kõikides firmades. ma olen teinud ettepaneku, et riiklikud järelevalveasutused seavad äh, võrdlevad kompensatsiooni ja äh, boonuste süsteemi äh, kõikides ettevõtetes oma riigis. ma olen ka lisanud nõude, et see informatsioon edastatakse Euroopa pangandusasutusele, et võrreldaks neid andmeid kogu Euroopas, sest on oluline, on vaadata, kuidas need poliitikad töötavad Euroopa Liidu tasandil. selleks, et me saaksime raporteid ja seal, kus võimalik, saaks seda kohandada, sest loomulikult on tegemist väga uue poliitikaga. see on radikaalne ja see on koht, kus inimesed võib-olla tahavad midagi tulevikus ka muuta. kapitalinõuete koha pealt kallid kolleegid, ma tahan olla kindel, et need muudatusettepanekud, ma olen neid väga vähe siin teinud, aga see, mida me oleme püüdnud siin teha, on rakendanud lihtsalt rahvusvaheliselt kokku lepitud äh, kapitalireegleid, mis tulenevad Baselist. ma olen aru saanud, et pangad koputavad teile ustele ja nõuavad teatud teemade arutelusid. pangad on öelnud, et nad on nõus muudatusettepanekutega, mis nad kavatsevad selle osa kohta esitada ja ma tean, et pangad on öelnud, et nemad tahaksid, et lükataks seda edasi vähemalt aastani kaks tuhat kaksteist, aga loomulikult tõstatavad pangad uusi äh, muresid, kui palju pa-, äh, kapitali nad peavad reserveerima, see on nende arvates liiga suur ja me peame äh, Baseli ettepanekuid kalibreerima, ma ei ole mitte mingisuguseid Baseli graafiku edasiliikumisi välja pakkunud, selleks, et seda teha, peaks see olema mul natukene sõltumatumaid ähm, arutelusid ja, ja uuringuid, kuidas see mõjutaks reaalmajandust Euroopa Liit on lubanud rakendada rahvusvaheliselt kokku lepitud reeglid ja ma ei ole nõus, et see ehm, pigem viitaks edasilükkamise kasuks, et teised riigid ei kavatse seda samal ajal rakendada. kui me ei püüa seda täita, siis me ei saa nõu-, nõuda ka, et ka teised oma lubadusi täidaks. kaks tuhat üheksa oleme seda nõudnud. teiseks ma ei usu, et Baseli äh, kokku lepitud reeglite täitmine annaks äh, Euroopa Liidule Ähm, mingisugust konkurentsi äh, äh, vähendaks nende konkurentsivõimet. ehk siis ajagraafiku suhtes tuleb arutada kolme, äh, arvestada kolme põhta, põhilist asja. Need meetmed on mõeldud selleks, mõeldud selleks, et äh, vähendada praegust riski. kui me sellega ei tegele, siis äh, võiks tekkida oht, et pankade ähm, nõrkused veel kogunevad ja pole kahtlust, et seetõttu me peame õigel ajal liikuma edasi nende meetmetega äh, või riski tekkimisega, pankade pankrotti minemisega. kauplemispoole äh, pealt varad tuleb kapitaliseerida, julgustada julgustada tähelepanu kõrge riskiga kauplemistegevusele, aga seda arvestades seda kulu vastavusse tu-, äh, vastavusse toomine vähendab seda liigset fookust selle asemel, et suurendada, äh, soodustada laenutegevust. ettepanekutes lepiti kokku kahe tuhande üheksanda aasta esimesel poolel, äh, andes pankadele rohkem kui kaheksateist kuud nende nõuete täitmiseks. selle kokkuleppe järel on pangad välja andnud olulise osa kahe tuhande üheksanda aasta tulust dividendide ja boonustena, eh, näidates, et nad suudavad täita Baseli nõudeid, sellepärast et piisavalt eh, on raha, et seda teha. nagu ütlesin, ma olen valmis eh, vaatama hästi väideldud ja sõltumatuid tunnistusi selle kohta, et korrigeerida asju, kui need plaanid mõjutavad pankade laenu andmise võimekust minu ettepanek on rakenduse kuupäevaks jätta kahe tuhande kümnenda aasta lõpupäev, aga me peame eh, silma peal hoidma oluliselt, millised on kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed mõjuanalüüsid ja kui see selgelt tõestama, et see ettepanek on vale, siis me peaksime kohandama asju seal, kus seda vaja on kui me vaatame fundamentaalsemaid muudatusi Baseli režiimile, mis mooduta, moodustab osa CDR neljast, siis nagu te tead, teate, on parlament palunud täisraportit äh, Äh, komisjoni kahe tuhande üheksanda aasta seisukohta, ma olen komisjonile äh, esitanud nõuda, nõude tutvustada seda uuringut äh, parlamendile ja näidata, kuidas baasel mõjutab pankade tegevust. see, mida me oleme näinud, võimendamise suhtarv, seda likviidsusnõuded ja dünaamiline provisioneerimine, need ei ole tehnilised valikud, need on teemad, mis võivad olla ka poliitilised ja seetõttu parlamendi järelevalve selles valdkonnas on asi, mida ma olen sisse kirjutanud mitmetesse sätetesse selleks, et uued delegeeritud seadused siia teksti panna. jälle see on vastavuses härra Sanchez Procedo raportiga äh, Omnibus ühe direktiivi kohta, ehk siis kokkuvõttes ma olen äh, rakendanud äh, delegeeritud seadusi kolmes valdkonda, kolmes valdkonnas, kui EBA soovituste koha, soovitused vastu võtta, siis see peaks olema vastavuses parlamendi eesmärgidega. teiseks, kui Basel lepib kokku, et korrelatsiooni tege-, äh, kauplemiseks on äh, üld-, äh, ühtsed nõuded vajalikud, jälle see peaks olema delegeeritud seadusaktis ja kolmandaks pakkusin välja kompromissi nõukogu ja komisjoni vahel nende meetmete suhtes, mis puudutavad väga keerulisi ähm, edasi väärtpaberistamise kohta meil on vaja siin tegeleda due diligence'iga ja peame need eh, taotlema heakskiidu nendele ettepanekutele. liikmesmaad on öelnud, et see on regulaatorile liiga ko eh, koormav ja võib-olla see on ka õige kompromissina teen ettepaneku, et komisjon analüüsib edasi taolise sätte vajadust, eriti et vaadata, kas uued meetmed CRD kahi, äh, kahe due diligence'i kohta on tõhusad ja kui vajalik, teha ettepanekud, ettepanekud selleks, et äh, defineeritaks täpselt kriteeriumid eriti äh, keeruliste väärtpaberite kohta, see loomulikult nõuab parlamendi ja nõukogu täiendavat nõusolekut, nii või naa need meetmed Te olete taas liiga kiiresti rääkimas nii või naa, äh, need meetmed annavad õige tasakaalu vajaliku paindlikkuse vahel selleks, et äh, et võimaldada arengut ja et seadusandjal oleks piisav roll kas kiida heaks või lükata tagasi need ettepanekud. seetõttu, kallid kolleegid, tervitan kommentaare ja ettepanekuid teie poolt esimese raporti versiooni kohta, mida ma esitasin ja nagu öeldud, olen avatud diskussioonideks ja loomulikult korraldame koosoleku variraportööriga et vaadata, milliseid muudatusettepanekuid tahaksite meile esitada. Um, suur tänu, tõlkidel oli väga keeruline teiega ja väga paljud saatsid signaale, et te räägite liiga kiiresti ja kõigepealt pöördun variraportööri kohta, EPP variraportööri siin ei ole. Viki, soovid sa sõna võtta järgmisena? aitäh minu meelest on see ülimalt oluline seadusandlik akt, mitte ainult sellepärast, mida ta teeb, vaid see sõnum, eh, mis ta välja saadab selle kohta, mida see milline on see, selle parlamendikomisjoni seisukoht finantsteenuste suhtes, teise, teiste sõnadega me räägime seadusandlusest või sammudest, mis võivad tulevikus aset leida, mida, eh, milline peaks olema järelevalve tulevikus, võib-olla kuidas me tegeleme resolutsioonidega tulevikus. see räägib sammudest, mida meie ootame finantsteenustelt kohe ja praegu. nii et ma arvan, et see on ülimalt oluline. et kogu see keelekasutus, mis räägib mõju aval- äh,, mõjuanalüüsidest äh,, seaduse mõju avaldamisest, et sellega antud komisjon tegeleb just nimelt seadusandlikus vormis. Need sammud, mis on praegu kaalumisel kompenseerimise kohta on see, mida me peaksime tegema pankade väärtpaberi, väärtpaberimistega seotud kapitalinõuete kohta ja kauplemisportfelli suhtes. direktiivi koos, koostamine on ülimalt keeruline, selle, seda, sellest aru saada on ülikeeruline, tuleb välja läbi vaadata terve hulk erinevaid läbirääkimisi, erinevaid muudatusi, mida CRD puhul on tehtud selleks, et aru saada, kus see kõik, kust see kõik tuleb. ja ma saan selle eest aru, et Äh, isegi inim-, äh, olles inimene, kes on töötanud finantsturgudel, on see ülimalt keeruline dokument, aga mõju on tähendusrikas. seda mõju ei ole piisavalt hinnatud. läbi Baseli ja tehti möödunud aastal mõjuanalüüsi, mis vaatas kauplemiskapitali. ja nagu te ütlesite, kauplemisportfelli kapital selle ainukene, milleni jõuti, on see, et suurendada kahe protsendini eurotsooni SKT-st. siin ja siin jälle korrelatsioon kauplemise puhul leiti, et sellega on nii raske keeru-, tegeleda, et saadeti pangad tegema uut mõjuanalüüsi ja jälle sadu lehekülgi küsimusi, mida pangad täitma peab ja seda raportit oodatakse juuniks. ehk need numbrid, millest pangad minule räägivad on väga-väga olulised. samas eh, seadusandja poolt esitatud arvad, arvud on samuti olulised. Eh, ma sain aru, et eh, Baseli kauplemisportfelli meeskond, koht, kohtusin nendega Singapuris ja eriti Barfin väljendas väga suurt muret. on üleüldine konsensus, et pangad peavad äh, väärtpaberi, väärtpaberistamisega seotud kapitali suurendama, neil on vaja rohkem kapitali erinevate tegevuste jaoks, neil on vaja rohkem likviidsust. teemaks siin on rakendamine ja ajagraafik. tsiteerin teid, Lord Mandelsoni endine volinik äh, Mandelson, jah, minu vasta-, opositsioonipartei, see oli eel-, üle-eelmisel nädalal äh, kõige suurematele reaalmajandusettevõtetele peetud ettekõnnetajad ja rääkis pangakapitalist. uusi reegleid tuleb rakendada nii ja sellisel sees ajagraafikus, mis ei tekita ebakindlust praegu ja mis ei sea ohtu pangandussüsteemi suutlikkust pakkuda krediiti äh, globaalsele majanduskogukonnale sel ajal, kui me taastume ja ma olen täiesti nõus, see töötab tõesti, me peame aru saama, millist mõju me avaldame. mõned pangad ütlevad, et see võib anda väga suurt, äh, avaldada väga suurt mõju äh, laenu andmise võimele. ja nagu öeldud täna hommikul, kui räägiti sellest, et erasektor läheb jälle majandusse tagasi, mõned suured asjad, mida me tahame näha kaks tuhat kahekümne visioonis, kus meil on lairiba interneti ligipääs, nii et meil on osa, et oleme osa internetirevolutsioonist, madala süsinikuga tehnoloogiad, need on kõik väga suured investeeringud, mis nõuavad erasektori finantseerimist. kuulakem siis neid ja ma ei ole päris kindel, et äh, selleni on praegu jõutud. ma ei ole kindel, et see komisjon äh, Äh, ennast äh, krediteerib sellega, et siin pole mingit kuulamist olnud. mina tahaksin, et meie komisjon ütleks, et see, mida me teeme Euroopas, seda tuleb teha globaalselt. ma tahan kuulda Fedilt, mis on nende mured. Nemad ei olegi rakendanud Basel kahte, ma tahan teada, et me oleme loonud meie mõtlesime, et teeme nii, kas teie kavatsete teha sedasama, kas te kavatsete rakendada sama graafikut? ma tahaksin, et mõned suuremad pangad, kui nad kaebavad ja nad on kaevanud selle üle, et mõju nende eh, portfellile on selline ja selline, siis ma tahaksin kuulda seda avalikult, ma tahan, et nad oma kaebused esitavad selle komisjoni ees kui me räägime kapitaliseerimise suurendamisest, siis ma tahan näha fakte, ma tahan tõestust selle üle, et nad suudavad või ei suuda sellega praegu hakkama saada ja ma arvan, et see komisjon peaks äh, neid inimesi, äh, kutsuma need inimesed ette kandma raportöör ütles, et tema kuulab hästi argumenteeritud üksikjuhtumeid ja ma arvan, et seda iseseisvuse poolt ja võib-olla ka mitte nii erapooletuid inimesi siia, et nad saaksid tutvustada oma seisukohti kiirelt ka kompensatsiooni teemast, sest me oleme seda väga palju arutanud. Arlin, kunagi me võime arutada äh, käsiraudade ja käeraudade ja langevarjude teemad, need on erinevad, suure pildi küsimus, miks ainult Euroopas? asi läheb kaugemale kui G kakskümmend, miks ainult Euroopas? miks ainult pankadele? kuigi võib-olla esitati selle, esitate, esitasite juba selle kohta mingeid muudatusi. ma ütlesin ise, et minu arvates kui liikmesmaa tahab minna kaugemale kui G kakskümmend just nimelt kompensatsioonipoliitikaga, siis see peaks olema liikmesmaa otsus ja mitte üle-euroopaline otsus, sest see tõesti mõjutab selle liikmesmaa äh, maksutulu kogumise võimekust ja seetõttu ei saa see olla Euroopa otsus, aitäh. Thank you um,, Pascal Canfa. Pascal, palun. Oui, nous, nous on a une, une interprétation euh, plutôt, euh, une analyse plutôt positive du, du rapport de Madame euh, McCarthy et notamment en ce qui. jah, suur tänu see oli väga positiivne analüüs proua McCarthy raportile, eriti selles osas, mis puudutab äh, edasi väärtpaberistamist ja minu arvates on väga hea, et siin ei ole seda varieeruvat kompensatsioonimehhanismi. ka need piirid, mis te paika panite äh, muutujate kohta lõplikul kompenseerimisel ja see on ka päris hea, kuid ma arvan, et äh, tõsiasi, et te lähete kaugemale, et Äh, ei pane mitte ainult põhimõtteid paika ja oleme näinud, et tegelikult soovitakse ka põhimõtetest mööda hiilida, vähemalt alates viimasest G kahekümne kohtumisest ja just sellepärast tulebki meil eeskirjades asju täpsemalt kirja panna. siis muutujatega kompenseerimismehhanismi puhul kas meil tuleks äh, äh, sinna sisse kirjutada see nii-öelda kuldne käepigistus ehk et äh, leping lõpeb ära ja sellele järgneb suur preemia. ma arvan, et me peaksime siin muutuva kompenseerimismehhanismi puhul väga palju erinevaid asju arvestama, millal tööd alustati, kui kaua tööd tehti ja mis vanuses töökohalt äh, lahkutakse. nii et ma arvan, et seda tuleks ka arvestada me peaksime olema ka seal piisavalt paindlikud ja hoolitsema selle eest, et nõuetest ei ole võimalik kõrvale hiilida. siis kaks märkust äh, muudatusettepanekute kohta. me soovime kindlasti minna kaugemale kui see raport siin, sest me räägime siin komplekssetest äh, koostisosadest siin on ka suisa inglise keeles öeldud highly complex. ma ei saa päris täpselt aru, mida sellega on mõeldud, ma arvan, et mitte keegi tegelikult ei tea, kuidas neid riske hinnata. ja siis on meil kaks võimalust, kui me ei ole võimelised hindama, siis mis me teeme, kas me lihtsalt usaldame pimesi pankasid, et nad ise analüüsiksid või ütleme, et jah, olgu, tulevikus oleme juba pimesi usaldanud ja me nägime, kuhu see omadega viis, siis võiks ju küsida, et äh, äkki on meil mõni teine võimalus. võiksime kohe paika panna, et riske kui selliseid ei tohi võtta. ja siis on meil vaja piire paika panna selleks, et äh, pangad ei ürita kuidagi nendest piiridest kõrvale hiilida me oleme ju nõus tegelikult sellega, et pankadel on vaja neid meetmeid selleks, et reaalmajandust investeerida, tagada majanduskasv ja luua uusi töökohti. kui me aga vaatame praegust majanduskeskkonda, siis me näeme, et alates sellest ajast, kui meil sellealased kuriteod on, ehk siis üheksakümnendate aastate lõpust, ei ole kunagi olnud Euroopa majanduskasv nii madal kui praegu. ja ka siis, kui finantssüsteem oli palju lihtsam siis pangad teenisid küll vähem kasumit, aga samal ajal, mida väiksem oli kasum, seda suurem oli majanduskasv, nii et ma praegusel hetkel päriselt ei saa aru, kui majandusinstrumendid peavad olema võimalikult keerulised, siis kuidas see toob endaga kaasa suurema majanduskasvu ja rohkem töökohti, ma arvan, et asi on täpselt vastupidine. viimase kümne aasta jooksul ei ole olnud meil mitte mingeid eeliseid, pigem on kogu protsess olnud mõjutatud riskidest. nii et ma arvan, et isegi kui me midagi ette ei võta, aga ma arvan, et siiski on meie eeliseks see, kui me töötame välja võimalikult lihtsa finantssüsteemi, mida on lihtne hinnata ja kus riskid tulevad väga selgelt välja. ja isegi kui USA selles valdkonnas mitte midagi ära ei tee eh,, arvan mina, et meie positsioon oleks palju parem siis, kui me need erinevad komplekssed meetmed, mis praegu Euroopa pankadel on kasutada, lahti kisuksime nii-öelda, et neid paremini öö, äh, kontrollida, siis nüüd kollektiivne kauplemine. meil on Euroopas neli panka, mis sellega tegelevad, kõigest neli, jah, tõesti. tegemist on üüratult suure turuga tegelikult ja need neli panka pakuvad seal teenuseid. Nad pakuvad tehingute kaitset. ja sellepärast ma arvan, et me peaksime nendest lobistidest, äh, neljast lobipangast eemalduma. me peaksime loobuma sellest meetmest, millel on rohkem puudujääke kui eeliseid. ja sellistes olukordades me ei tohiks kõhelda, kui on vaja rangemaid reegleid sisse viia. võib-olla oleks võimalik teha ettepanek, et äh, analüüsime veel kord, teeme uued mõjuhinnangud, aga tegemist on nii väikese turusegmendiga, see puudutab ainult nelja panka. The... suur tänu teile, mina olen ALDE fraktsiooni variraportöör. nii et üritan kuidagi samas järjekorras, nagu raportöör asja käsitles, nüüd edasi minna kõigepealt on meil see huvitav teema, mis puudutab preemiaid ja tasustamispoliitikat. täna hommikul Mario Draghi rääkis väga üldiselt sellest, eh, mida me soovime näha pärast finantskriisi lõppu ta ütles, et jah, meil on vaja täiendavat kapitali, aga mitte selliseid tohutuid boonuseid. see peaks olema meie eesmärk antud sektoris. samas tundub, et tegelikult ei ole veel viidatud sellele, et ka aktsiatega on võimalik niimoodi manipuleerida, et neid kasutatakse ikkagi ära, kasutatakse ära võimalust võtta välja dividende. nii et meie eesmärk on jõuda selleni, et et, et me tunneksime kaasa ka ühiskonnale, et me saaksime aru, kust läheb see ühiskonna valu läbi, kui suured võivad olla preemiad, kas on võimalik, et preemiaid makstakse edaspidi enamasti aktsiates ja, ja kas on võimalik niimoodi manipuleerida, et aktsiaid ei anta siis, kui sa ei saavuta teatud tulemuslikkust oma töös. mulle tundub, et siin on ruumi mõtlemiseks. ja mulle päris hästi meeldib see mõte, kus preemiad on nagu üks tervik ja sealt saab konkreetsed summad välja võtta alles sel ajahetkel, kui on selge, et midagi on saavutatud ja kõik on ikka hästi ja positiivne mis puudutab veel tasustamispoliitikat, siis ei ole mõtet öelda, et preemia võib olla näiteks teatud protsent põhipalgast, sest siis me teame, mis toob, mida see toob kaasa põhipalgaga, seda oleme juba näinud Ameerika Ühendriikides, kui seal üritati niimoodi kuidagi preemiaid tasakaalustada. et ma ei ole kindel, kas see kogu tasustamine on üldse õige termin, mida kasutada. mis puudutab neid äh, erinevaid kuldseid käepigistusi ja mida iganes, siis ma ei ole kindel, et pensionid peaks äh, olema sellega hõlmatud ma ise tegelikult tahaksin veel sammukese kaugemale minna. selline võrdlustähiste paikapanemine on tegelikult minu meelest päris hea mõte. aga ma ei tea, kas kõik on nõus päris nii kaugele sellega minema, kui mina sooviksin. et võib-olla selliste võrdlustähiste idee on ikkagi asi, mida tuleks veel arutada, mida ma soovin arutada teiste variraportööridega me teame, et Deutsche Pangal oli hiljuti preemiatega seotud skandaal, et praegu tundub, et pangad ei ole küll mitte mingit kaastunnet üles näidanud ja ikka endiselt väljastavad suuri preemiaid. ma tean, et probleeme on veel ühes liikmesriigis, millega ma ise väga lähedalt seotud olen mulle teeb muret see, milline on see üleüldine mõju, mis kõigega kaasneb. ma ei pea üldse silmas mitte ainult selle direktiivi mõju, vaid ka teisi õigusakte. teame, et äh, erinevad hübriidvariandid ei ole enam kasutatavad. me teame, et erinevad suured muudatused on aset leidmas, muuhulgas ka lähtuvalt CRD kahest ma ei tahagi öelda, et nüüd peaks meid ees ootama mingi tohutu viivitus. me lihtsalt üritame juba lähiajal korraldada sellist töötuba, kus me käsitleme CRD nelja ja likviidsusküsimusi. ma lihtsalt mõtlen, kas meil oleks kuidagi võimalik asja veidi pikema aja peale nihutada, ilmselt täna mingil hetkel veel arutame seda ka koordinaatoritega või mingil hilisemal hetkel samas võib see kõik osutuda keeruliseks, kui me vaatame, millal meil on võimalik pidada, korraldada kuulamisi, millal me hääletame, siis meil on väga tihe ajakava. aga ma kindlasti üritan mingisuguse lisaettevõtmise siia kusagile meie programmi mahutada. võib-olla õnnestub midagi siia-sinna nihutada seda selleks, et me saaksime vaadata, mida kujutab endast kõikehõlmav mõjuhinnang, mis pärineb siis FSB-lt, Finantsstabiilsuse Ametilt. võib-olla oleks hea, kui me komisjonis hääletame juba mingil hetkel ära sest et kui me üritame ühte või teist asja muuta, siis äh, teinekord jääb see üldsusele arusaamatuks, mida me tegime või mis me tegime, ma arvan, et me peaksime oma tegevuses olema võimalikult läbipaistvad. ja kui me peamegi kolmepoolseid läbirääkimisi, siis loomulikult läbirääkimiste lõpptulemus jõuab küll üldsuseni, aga võib-olla mitte see taust, et miks me otsustasime nii või naapidi ma arvan, et see kõik on järgmise paari kuu teema. mulle tundub, et midagi on veel võimalik täiendavalt sisse viia õigusaktide delegeerimise alla. lõuna ajal me arutasime eile Solvency kahega seonduvat Solvency kahega seoses on üks äh, tõsine probleem seisnenud selles, et me oleme pidevalt jagelenud rakendusmeetmetega, mis on järjest äh, e-, esile kerkinud, ennekõike meil probleem, probleeme olnud esimese tasandi meetmetega. ja nüüd me üritame suunata asju nii, et me liiguksime ikka õiges suunas. kui te loete ajalehti, siis te teate, et juba isegi kolmanda tasandi komitee on teinud omasid ettepanekuid, võtnud vastu selliseid otsuse seisukohti, mis äh, mingis mõttes on lausa vastuolus ja tõkestavad edasisi läbirääkimisi. mul on väga kurb meel tõdeda, et vastavad äh, komisjonid tegelevad selliste küsimustega ja õige pea on neist saamas ju suur asutus, mis hakkab omakorda reeglistikke kehtestama ja ma ei ole kindel, et need reeglid oleksid meie jaoks meeltmööda. ja mulle tundub, et nad ei käsitle asju õigesti. me peame kindlasti pöörama tähelepanu õigusaktide delegeerimise volitustele aga see teema ei ole nii lihtsakoeline kui näiteks, kui me käsitleme selliseid esmaseid õigusakte, aluslepinguid. mis puudutab keerulist edasi väärtpaberistamist, siis ma ei saagi päris täpselt aru, miks see kõik siin kirjas on. CRD kahes meil on juba vastavad hoolsuskohustuse nõuded sätestatud ja, ja kui neid ei järgita, siis on tulemuseks vastavad kapitalimaksud kõik taandub proportsionaalsusele. ja proportsionaalsus tähendab ju ka seda, et äh, tuleb näha tervikpilti. ja komisjon on seisukohal, et äh, kui ei suudeta tõendada vastavatele asutustele, et äh, hoolsuskohustust on täidetud, siis CRD kaks juba tegeleb selliste juhtumitega siis ongi, tulebki, on tagajärjeks one-on-one -on -one capital charge. tõepoolest on mõned asjad on dünaamilisemad ja oluline on tabada ära, mis hetkel on olukord mõneti rohkem dünaamilisem, vaadata, et järgitaks hoolsuskohustust, mis on CRD kahes sätestatud. mulle tundub, et see, et nõukogu selle siit välja on jätnud, on, on väga õige otsus. võib-olla tuleks sisse viia veel selline järelevalve või uuesti läbivaatamise klausel, nii nagu see on ka CRD kahes ehk et vaatame siis, kuidas asjad kulgevad, millised on tulemused ja siis tuleme uuesti kokku ja jagame saadud kogemusi minu meelest ei ole siin sugugi üleliigne. sest äh, mulle tundub, et äh, tuleb defineerida ikkagi need võimalused, kus äh, tagajärjeks on midagi sellist, mida me pole soovinud näha ja mis võib osutuda kahjulikuks ühele või teisele osapoolele. ma arvan, et meil toimub ka kuulamine ja kuulamisel saame käsitleda mida iganes korrelatsioon kauplemist, mis iganes teemasid. ja siis vaatame ka, kas on mingit mõtet sellele, paneme mingisuguse miinimumtasandi paika. ma tean, et teie ei ole veel sellega tegelenud, aga ma tahaksin veelgi enam teada saada selle kohta, mida me teeme ja lisaks, mida on võimalik ära teha delegeeritud õigusaktidega. kas me saame näiteks delegeerimise käigus ka täiendavaid piiranguid seada näiteks? Need on põhiasjad minu poolt ja nüüd palun Silvi Kulak. Euh, aitäh, proua esinaine. ma omalt poolt äh, soovin tänada Arlene McCarthy't tema poolt tehtud töö eest. ta on väga süvitsi lähenenud teemale ja mulle tundub, et ta on väga õigesti nende küsimustega tegelenud. mõneti mulle tundub, et viimaste aastate jooksul me oleme kuidagi mitte tegelenud äh, selle teemaga, inimesed ütlesid, et seadustes on juba paigas erinevad reeglid, mis aitavad ära hoida kuritarvitamisi, aga siiski ilmnes, et erinevaid võimalusi kasutati kurjasti ära. tegelikult on mõneti irooniline, et meil on tarvis läbi viia mõjuhinnanguid nende inimeste tegemiste kohta, kes, kes on väga heal elujärjel tõendamiskoormis ei lasu muide alati sellel inimesel, kes on kahju tekitanud, tegelikult see reeglina ei lasugi temal. ja täna hommikul me juba jõudsime selle järelduseni, et kas me nüüd siis ootame, mida ameeriklased ette võtavad või astume ise kindlalt edasi sellele on raskem vastata. ühest küljest oleks meil tarvis sellist ülemaailmset lahendust ja kui meil ülemaailmset lahendust ei ole, siis peaksime võtma arvesse näiteks riikliku tasandi lahendusi. nii nagu raportöör ütles, võib-olla oleks hea, kui meil oleks mingisugune Euroopa Liidu tasandi regulatsioon paigas enamik märkusi on siin juba kõlanud, nii et lühidalt lisan veel selle, et ilmselt erinevate tasustamise elementide vältimine on mõistlik, tuleks kuidagi maandada riske. kui me anname ettevõtjatele võimaluse ise tõsta palga fikseeritud määra, siis äh, see on kindlasti seotud äh, taaskord preemiate suurusega mind sugugi ei hirmuta see mõte, et uued ametid, mida me oleme loomas, saaksid ka sõnaõiguse nendes küsimustes, näiteks võrdlustähiste osas minu meelest oleks igati teretulnud lausa. kui me soovime tagada järelevalvet, siis selge see, et me tahame, et ametid saaksid ka veidikenegi teada, mida, mis ettevõtetes toimub, et nad saaksid järelevalvet teostada okei okay,, mulle tundub, et Viki tahtis omalt poolt vastata midagi mõjuhinnangute kohta, aga võib-olla läheme vahepeal edasi. härra Klüüt, palun mm, Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Ich möchte zunächst mal einen Gedanken. Suur tänu. Kõigepealt üks mõte, mida ütles Pascal Confon. Minu arvates viitas ta väga õigesti sellele, et finantsturgude dereguleerimine viimasel kümnel aastal ei ole endaga kaasa toonud majanduskasvu, vaid selle, et pankade kasumid tõusid üüratutesse kõrgustesse. nii et me tõesti peaksime seda fakti vaatama ja mõtlema, kuhu suunas me liikuda tahame sest me siiski peame ka mõtlema sellele, kas see on Euroopa Liidu kodanike huvides. ma saan aru, et me räägime praegu täiesti abstraktsest üleilmsest nähtusest, aga siiski. siis tahtsin veel rääkida natukene tasustamispoliitikast. jah, minu arvates praegusel hetkel on olukord selline, et äh, kodanikud arvavad, et pärast kriisi või kriisi tõttu nende sissetulekud vähenevad pensionärid ütlevad, et nende pensionid vähenevad ja seda kõike on väga hästi näha ka Kreekas. Need kodanikud näevad, et nende sissetulekud vähenevad ja et nemad peavad oma sissetuleku vähenemisega maksma kinni pankade ja finantssüsteemide vead. ja seepärast nad vaatavad ka väga täpselt, mida meie nüüd ette võtame Nad tahavad täpselt teada, kuidas me suhtume pankurite sissetulekutesse. nii et meil tuleb leida intelligentne lahendus selleks, et pankurite sissetulekuid piirata. ma räägin siin vägagi selgelt piiramisest, kärpimisest, sest seda tuleb meil teha. see toob endaga kaasa ka selle, et inimesed äh, saavad aru, et me oleme välja töötanud äh, tõesti süsteemi, millega nad on nõus, nad kindlasti tulevad siis meiega palju kiiremini kaasa, palju meelsamini kaasa, sest väga tähtis on ka see, kas äh, inimesed on meiega nõus ja kas nad seetõttu toetavad Euroopa Liidu meetmeid või mitte. teiselt poolt äh, ja väga paljud äh, kodanikud leiavad, et täiesti skandaalne on see, et need, kes põhjustasid suurel määral majanduskriisi, on praegusel hetkel jõudnud peaaegu jälle haljale oksale. ja et neil läheb päris hästi, et nad saavad jällegi suuri preemiaid ja mitte keegi tegelikult ei võta neid vastutusele kriisi põhjustamise eest, nii et seepärast peaksime me olema väga ettevaatlikud ja mõtlema, mida me täpselt teeme ja ma arvan, et muudatusettepanekute kaudu on meil võimalik praegust dokumenti veelgi parandada. vaadakem täpselt, mida on juba tehtud, aga ma arvan, et just see peaks olema meie filosoofiaks, kui me teeme muudatusettepanekuid, aitäh! suur tänu, Ute, palun! Uudo Pulmen. jah, suur tänu, ma ei taha nüüd seda protsessi siin viivitada, aga ja seda sellepärast, et äh, väga keeruline on see küsimus nagunii. aga ma usun, et äh, ma räägin praegu siin töömeetoditest, mitte sisust. ma räägin sellest, kuidas raportöör on lähenenud sellele asjale. see, kuidas Liin suhtub sellesse küsimusse. ta ütleb, et tegemist on väga keerulise küsimusega ja ma üritan siin kurssi hoida, sellepärast et ma tahan, et see komisjon siin teeks oma kodutöö kiiresti ära. aga mina siiski olen avatud kõikidele uutele faktidele, tõestusmaterjalidele. ehk ma ei taha, et mulle antaks siin juba varasemalt läbi mälutud informatsiooni, ei, ma tahan saada fakte, mis näitavad mulle täpselt, milline on olukord. ja uute faktide esiletõusmisel olen mina valmis ka muudatusettepanekuid tegema, minu arvates selline lähenemine on väga tähtis. eriti siis, kui me räägime nii tehnilistest küsimustest nagu see siin. väga tähtis on, et parlament ja see valdkonnakomisjon siin saaks kogu aeg viimast äh, informatsiooni ja tahaksin sellist lähenemist toetada ja ma arvan, et ka need kolleegid, kes ei ole võib-olla meiega ühisel arvamusel selles küsimuses, leiavad, et selline lähenemine on väga tähtis. väga tähtis on ju see, et ka kuulamiste puhul, mis on ette nähtud, mõtleksime me alati uue ekspertarvamuse saamise peale, põhjalikuma ekspertarvamuse saamise peale selleks, et me saaksime võimalikult palju informatsiooni. ma ei usu, et keegi oleks sügava põhjalise analüüsi vastu. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et jah, ma üritan alati olla teiega ühel arvamusel, kuid selle äh, Äh, äh, edasi väärtpaberas, edasi väärtpaberistamise puhul ma arvan, et on võib-olla ka teistsuguseid lahendusi ja võib-olla ma lähen hoopis teises suunas kui teie, kuid eks läbirääkimised näita seda, aitäh! suur tänu, mulle tundub, et Viki tõesti üritas äh, võimalikult hästi tõlgendada oma sinist kaardi, nii et ma annan talle uuesti sõna. Fantastic translators kõneleja tänab tõlke, aga ma kuulsin, et eelkõneleja mainis küll minu nime, aga midagi sealt vist läks kaotsi. nii et palun tõlgid, kui ikka räägitakse midagi isiklikku kellegi kohta kellegi poolt, siis see tõlge võiks ikka, see tekst võiks ikka läbi tulla igatahes mainiti mu nime ja siis ülejäänud osa läks kaotsi. jutt käis küll mõjuhinnangutest. mul on väga hea meel, et see teema tõstatati ja võib-olla tõesti võiks seda hõlmata kuidagi CRD nelja, meil võiks toimuda ka selline üldine kuulamine. variraportöörid omavahel veel selle teema osas kohtunud ei ole, meil ei ole olnud selleks ajalist võimalust hea oleks muidugi, kui variraportöörid kohtuvad enne muudatusettepanekute esitamise tähtaja kukkumist mis puudutab erilise, eriliselt keerukaid väärtpaberistamiseid, siis eh, tekib küsimus, mis on äärmiselt keeruline. see, mis ühe institutsiooni jaoks on väga keeruline, ei pruugi olla teise institutsiooni jaoks väga keeruline. samuti osades turuvaldkondades eh, käsitletakse professionaalseid investoreid erinevalt eh, teistest investoritest ja mõne jaoks on üks valdkond keerulisem kui teise jaoks. ja ilmselt eeldaks, et äh, Lehman Brothers oleks pidanud keerukamatest äh, skeemidest aru saama kui võib-olla mõni teine. mis puudutab väärtpaberistamist, siis äh, nõukogu on kuidagi üritanud asju paremini defineerida, võib-olla peaks tõesti kuidagi diferentseerima professionaale ja mitteprofessionaale suur tänu, Viki, mina vist sinu nime ei kuulnud enne, aga ikkagi annan sõnajärje tagasi Silvile. mul on üks märkus mõjuhinnangute kohta. nimelt me ei taotle mõjuhinnangute läbiviimist mitte ainult pankade osas, vaid meie tahame teada, milline on olnud mõju reaalmajandusele. see peaks olema mõjuhinnangute sisu, et me vaatame, milline on olnud mõju reaalmajandusele. Maarja Draagi juba viitas sellele hommikul. aga nüüd Silvi, palun. D'abord parce qu'on pourrait penser que le français est une langue très concise vu tout ce que ei, võiks ju arvata, et prantsuse keel on väga täpne keel. ma ei rääkinud ei CDR kahest ega ka CDR neljast ja mind üllatavad kõik need mängud, millega siin üritatakse protsessi viivitada. räägitakse analüüsidest, mõjuhinnangutest reaalmajandusele ja nii edasi, see kõik on väga tähtis, kuid need, keda need seadused tõsiselt ka puudutavad, pole mitte kunagi küsimuse alla seadnud oma liiga riske, riskantset käitumist. ilmselt me üritame kuidagi neid veidi karistada. jah uuesti sõna järg raportöörile, palun. siin tõstatati mitmeid erinevaid teemasid ja tõenäoliselt vastan paljudele küsimustele eraldi variraportööride kohtumisel. aga nüüd vastuseks Viki märkustele. mulle tundub, et väga erinevad inimesed on taotlenud, taotlenud mõjuhinnangute läbiviimist mõjuhinnanguid tahetakse reeglina selleks läbi viia, et teada saada, kas on võimalik, et äh, ilmneb mingeid negatiivseid või soovimatuid tulemusi. teised tahavad lihtsalt äh, protsessi edasi lükata, viivitada ja Viki poolt äh, toodud märkused on tegelikult minuni juba jõudnud kirja teel, need on mul kabinetis olemas, nii et see on väga õige, et sa pöörad tähelepanu nendele asjadele. me peame tegelema pankade probleemidega, aga meil on ka teisi probleeme, mis peavad leidma lahenduse, nii et oluline on siin tasakaal. mõjuhinnanguid on juba ka varem läbi viidud, muuhulgas on äh, hinnatud äh, mõju pangandussektoris ja me ei saa nüüd siinkohal väita, et mitte mingeid mõjuhinnanguid ei ole olnud. ei ole ka mõtet täiendavaid mõjuhinnanguid läbi viia lihtsalt selleks, et meil on tarvis mõjuhinnangut. ma olen küll valmis selleks, et kui meil tekib küsimusi reaalmajanduse osas ja suutlikkuse kohta, siis jah, nende teemadega tuleb tegeleda pankade probleemid aga ei seisne edasi väärtpaberistamises ja kauplemisportfellis ja CRD kahes. pigem on nende jaoks probleemiks CRD kolm ja üldiselt nad on seisukohal, et CRD kolmega kaasneb rohkem probleeme ja seda tuleks üksikasjalikumalt läbi vaadata Lord Mandelsoni kohta tehtud viide tegelikult ei olnud minu meelest kohane, mul tekkis õudne tahtmine lausa Lord Mandelsoniga ise ühendust võtta. Lord Mandelson on väga selgelt andnud mõista, et panganduskultuuri tuleb reformida ja meil on tarvis saavutada stabiilne pangandussüsteem. ja volinik Mandelson tegelikult märkis mitmeid erinevaid meetmeid ära ja nagu te teate, ei ole ühtegi valitsust, ühtegi riiki Euroopa Liidus, kes tahaks kuidagi viivitada nende ettepanekute ellurakendamist. vastupidi, nendega tuleks võimalikult kiiresti tegeleda. mis puudutab tasustamist, tasustamispoliitikat, selle küsimuse tõstatas ka Viki mina leian, et te peaksite minu ettepanekud põhjalikult läbi vaatama. G kahekümne ettepanek puudutab ainult ühte väga pisikest valdkonda, kõik taandub muidugi tõlgendamisele. eks me peame seda veel arutama aga miks me peaksime seda kõike pankadega tegema? seda sellepärast, Viki, et ma arvan, et enamik inimesi on nõus sellega, et just pangad tõid kaasa põhimõtteliselt kogu finantssektori kokkukukkumise oma suurte preemiatega, oma väga imelike riskivõtmise süsteemidega. ja me peame midagi ette võtma selleks, et olukorda parandada, ka üldsus on seda meelt. ükskõik, mida sina konkreetselt arvad pidevalt küsitakse, et mida, et kas Euroopa astub neid samme, kas Ameerika kavatseb äh, kõik need äh, sammud astuda, kas äh, kogu maailmas võetakse midagi ette, need on ikka need küsimused, mis G kahekümnes on ka tõstatatud. kohati mulle tundub, et lähtutakse valest direktiivist, aga lõpptulemus on ikka sama kui me vaatame, millised on need ettepanekud, mis praegu Ameerika Ühendriikides on arutusel, siis nad on mingis mõttes isegi karmimad kui need, mida me Euroopas arutame. ilmselt Ameerika võtabki äh, vastu väga karme otsuseid, aga võib-olla Euroopa otsused saavad lõpuks veelgi karmimad olema. minu meelest proua esinaine rääkis väga olulistest asjadest, viitas kogu tasustamisele, tasustamispakkettidele, millistest elementidest peaks tasustamise pakett kui niisugune koosnema ma olen seda juba selgelt välja öelnud, ehk et äh, ma ei arva, et äh, see ei ole küll ideaalne lahendus, aga ikkagi FSB põhimõtetes on kirjas see, et meil peab olema proportsionaalsus tagatud, tasakaal tagatud. meil ei saa olla proportsionaalset tasustamist olukorras kus, kus üheksakümmend protsenti töötasust tegelikult koosnebki preemiatest mis puudutab aktsiaid, siis selles osas ma olen nõus meie esinaisega, et kasumi motiiv on kindlasti veel aktsiate puhul olemas. lihtsalt kui osa palgast väljastatakse aktsiates, siis äh, sel moel selle panga juhid ja töötajad äh, on rohkem huvitatud, tahavad tagada jätkusuutliku panga toimimise selge see, et aktsiate saamine on seotud konkreetselt panga olukorraga, tema tulemustega. kindlasti tuleks vaadata ka pensionikogumeid. ma olen avatud kõikidele ettepanekutele. olen avatud kõigele, millega oleks võimalik teksti veelgi paremaks muuta. mis puudutab eriliselt keerukat väärtpaberistamist, highly complex, siis äh, hoolsuskohustuse sätete juures CRD kahes me juba käsitleme seda nüüd on küsimus, kas võtta need nõuded sealt kusagilt välja. ma ei oska veel kindlalt öelda, aga ma tänan oma sotsiaaldemokraatide koordinaatorit, tänu kellele me jõudsime otsusele, et kui puuduvad tõendid, siis ma ei ole nõus mingeid suuri muudatusi sisse viima, juhul kui ma ei ole ise saanud tutvuda vastavate tõenditega ja mõjuhinnanguga, et ma oleksin siis sunnitud oma meelt muutma see on see järeldus, milleni ma jõudsin ja tegelikult proua esinaine, me soovisime kuulamist selle eelnõu kohta, aga selge see, et meil on tarvis kuulamisi erinevate teemade kohta korraldada ja meie ajakava on väga piiratud. nii et kas me tahame CRD kolmes nende olulise kahe teema osas midagi korraldada, selge see, et inimesed äh, on seda meelt, et pankadel peaks olema suuremad kapitalivahendid. kas me peaksime siinkohal tehnilisi muudatusi sisse viima? noh, see on võimalik, aga selleks on jälle vaja kuulamist. aitäh! Hey, uh, thank you very much uh.... suur tänu ja nüüd loen ette need uued kuupäevad loomulikult need võivad veel nihkuda siia-sinna natukene, aga muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne viies märts. muudatusettepanekuid arutame siis kahekümne kuuendal aprillil. komisjonis hääletame seda kolmandal mail ja täiskokku jõuab see esimesel juunil. juuni esimesel täiskogu istungil selline on praegune ajakava, mis võib veel natukene muutuda. nüüd läheme edasi hääletamise juurde. kas teil on hääletamiskaardid olemas? minul kahjuks ei ole. ma jätsin selle Strasbourgis plenaarisaali. võib-olla keegi oli nii kena ja tõi selle sealt ära. How many people have, have we, what's, what's the voting card situation? kuidas siis hääletuskaartidega on? I think, I think we'll have a break for a couple teeks äkki lühikese pausi, siis saame kõik asjad kokku koguda ja oleme valmis hääletamiseks. väike paus Okay, members, I think um,, can we kallid kolleegid, ähm, teeme nüüd testihääletuse, elektrooniline hääletus, testimaks hääletussüsteemi. nii et kallid kolleegid, palun hääletage, pole üldse tähtis, kuidas hääletada, hääletage lihtsalt, et näha, et kaardid töötavad. minu oma ei tööta muide. Open the vote. Open the vote. okei okay,, right, now we can vote Right, okay. hääletus on avatud, me hääletame, hääletus on lõppenud. Is that all right number wise? kas numbrid on õiged? And party wise? kas ka parteiline, erakonnaline kuuluvus on õige? Party wise I haven't checked. How do you check it party wise? All right, we want, we want, we want. okei okay,, right, we want. nii, kas meil on vaja korrata testi, nii et hääletagem veel kord. We are uh, trying to open, right, we've, we've opened the vote. Right, every... nii et hääletus on jällegi alanud, kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud <laughs> It's not a real vote, it's a t- test vote. And when do we see the surplus? Okay, no surplus. We are okay. okay, right, and at the moment we nii, nüüd on siis meil hääletustulemused käes. aa, teil ei ole kaarti. kas te saate kellegi järgi saata? ei, kahju küll um,. If, if it becomes crucial, we'll, we'll, we'll... no nagu kui asi läheb elutähtsaks, siis äh, vaatame, kas saame liita su hääle. praegusel hetkel meil hääli üle ei olnud, nii et võib jääda nii, nagu on. ja läheme nüüd hääletuse juurde. esimene raport, äh, kolleeg Garcia Margallo raport. esimene muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek Olle Schmidtilt selleks, et muulda, siin on, et commission shall ja kustutada if necessary, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja kuidas, palun? kas me saame edasi kõik ülejäänud plokis hääletada, plokis ülejäänud muudatusettepanekud poolt, vastu, erapooletu? vastu võetud kõik ülejäänud muudatusettepanekud ka ja nüüd hääletame teksti üle muudetud kujul. kas seda tuleks teha elektrooniliselt? poolt, vastu, erapooletu. mõned erapooletud olid siin nüüd hääletame legislatiivse resolutsiooni üle, kes poolt, vastu, erapooletu. kaks tükki on vastu ja kaks erapooletut, kui õigesti nägin. aga te olete siiski poolt, nii et kaks erapooletut, siis on vastu võetud. palju õnne raportöörile. <laughs> Right. Um, now we move. ja nüüd järgmine raport, David Kaasa raport, kas te olete nüüd oma paberid üles leidnud, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek ja see kukub ära muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletu. kas me saaksime seda elektrooniliselt kontrollida, muudatusettepanek neli, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? jah, muudatusettepanek neli, elektrooniline kontroll, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. jah, aega oli teil ju, muudatusettepaneku äh, hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek Rahvapartei poolt, see on teil kirjalikult kirjas, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kompromissettepanek, jah, kompromissettepanek, muudatusettepanek viisteist on ka kaasatud sinna poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek, mis võtab kokku kuusteist, seitseteist ja õiguskomisjoni kolmanda ettepaneku poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kompromissettepanek, muudatusettepanekud üheksateist ja üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek kümme, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd hääletame teksti üle muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud ja nüüd äh, õigusloomeline resolutsiooniprojekt, kes on poolt, vastu, erapooletu. see on samamoodi vastu võetud. palju õnne raportöörile uh,! Now we move. ja nüüd minu arvamuse projekt, kas ma üldse tohin ise seda hääletamist juhtida? jah, me juba otsustasime, et hääletame plokis kõikide ettepanekute üle korraga, kes on poolt, vastu, erapooletu. ühehäälselt vastu võetud, palju õnne mulle <laughs> Right um,. Is that the end of the voting? kas me oleme nüüd jõudnud hääletusega lõpule? jah, oleme. ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, vaatame korra. Right, to uh,, to IT. jah, et päevakorrapunkt number kaksteist, üldsusele pakutavad väärtpaberid ja läbipaistvuse nõuete ühtlustamine. ma arvan, et seda direktiivi tuntakse prospekti direktiivi nime all nii, Wolf on ära läinud, nii et teeme nüüd pisikese pausi, kuni Wolf Klints on siia tagasi tulnud. Jean-Paul, did you want to say? Jean-Paul, kas sa soovisid midagi öelda oh,? Vicky, you wanted to say something? Um, Vicky, sina? We just had a fantastic meeting. meil oli suurepärane kohtumine erinevate eh, variraportööridega ja ma vaatasin neid suurepäraseid muudatusettepanekuid, mis nad tegid ja nad jõudsid väga hästi kokkuleppele. nii et minu arvates on väga hea, kui meil on võimalik kokkuleppele jõuda, eriti sellistes küsimustes, kus me soovime bürokraatiat vähendada väikese keskmise suurusega ettevõtete jaoks. tahtsin lihtsalt öelda, et meil oli selline suurepärane kohtumine pärast lõunat. Right, the wanderer returns <laughs> I just said nice things about you. Very good. Right, yes, nice things were being said about you behind. sinust räägiti praegu selja taga väga palju head, ütleb proua esimees Wolf Klintsile. Wolf Klints, sul on sõna, palun. suur tänu, proua esimees. Uudo, ole nüüd palun vakka. suur tänu, proua esimees. kõigepealt tahaksin variraportööre ja ka teisi kolleege tänada nende erinevate muudatusettepanekute eest, mis nad tegid, eriti variraportööre selle eest, et nad olid valmis minuga isiklikult kohtuma ja neid muudatusettepanekuid läbi arutama. ma arvan, et kompromissettepanekute väljatöötamisel jõudsime me päris kaugele. tahaksin nüüd lühidalt rääkida paarist asjast, see, mis puudutab jaeturustusahelat, lävendeid, emitente, mulle tundub, et jaeturustusahela puhul on nüüd lugu selline, et emitent vastutab prospekti sisu eest, kui ta selle ise välja annab või kui ta lubab kolmandatel seda prospekti kasutada. ja see kasutamise puhul sinna võib panna veel ka teatud tingimused paika kui prospekti kasutatakse ilma loata või muudetud kujul, siis on täiesti selge, et emitent vastutab, et emitent ei vastuta, vaid kasutaja vastutab ja siin on veel ka öeldud seda, et lisainformatsiooni eest vastutab samamoodi see, kes selle sisse toob. ma arvan, et selles osas jõudsime me kõik kokkuleppele, see peaks olema ka talupoja mõistusega ka kooskõlas me soovime tagada seda, et selle aasta sügisel, kui komisjon oma jaeturustuspaketi meile esitab, ei hindaks olukorda teistmoodi kui see, mis meil on siis prospekti direktiivis äh, kirjas ja mis me hiljem Piperi äh, direktiivi kirja paneme, nii et me tahaksime komisjoni üles kutsuda, et need mõlemad dokumendid oleksid omavahel kooskõlas. põhimõtteliselt oleme me nõus, et kasulik on koostada lühike, lihtsalt mõistetav dokument, mitte need äh, praegused kokkuvõtted, mis on erainvestoritele tehtud. pärast pikki diskussioone jõudsime me nii kaugele, et me ütleme, et komisjoniga ja nõukoguga läbi rääkides tahame me lävendiks panna viis miljonit eurot, praegusel hetkel on see lävend kaks koma viis miljonit eurot, ikka selleks, et väikese keskmise suurusega ettevõtetele anda võimalus osaleda kapitaliturul, ilma et äh, neil tuleks täita mingeid bürokraatlikke keerulisi nõudeid nii et sellepärast äh, prospekti direktiivis ei ole erandiks enam mitte kaks koma viis miljonit, vaid kaks, vaid viis miljonit. me kõik soovime ju pärast kriisi hoolitseda selle eest, et väikese ja keskmise suurusega ettevõtete finantseerimine ei sõltuks mitte ainult pankadest, vaid et väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel oleks võimalik kasutada kõiki kapitalituru võimalusi. kvalifitseeritud investeerijad, kes on ka selle prospekti direktiivi üheks sihtgrupiks, on minu arvates päris hästi defineeritud ja me peaksime sellest definitsioonist ka kinni pidama. me oleme aga ka nõus sellega, et investorid ise peaksid ütlema, et nad ei ole kvalifitseeritud investorid, vaid et nad ütlevad, et nad on mitteprofessionaalid ja et nad peaksid selle siis sellisest seisust ka ise teada andma. ja me leiame, et ei ole enam vaja eraldi registrit. me teame, et erinevates riikides on erinevad arvamused selle kohta, Itaalias leitakse, et on vaja eraldi registrit ja kui siis küsida nende käest, et millised on nende kogemused nende registritega, siis nad ütlesid, et neil tegelikult sellist registrit ei olegi. siis nüüd erandite puhul ja emiteerimisõiguste puhul on viimased läbirääkimised olnud sellised, et me teeme vahet uute noorte aktsiate ja võlakirjade vahel. siin on kolleeg Paltsi muudatusettepanek, mille ma tahan kohe kindlasti sisse viia selle kohta, et äh, õiguste omandamise kergendamisel kehtiks see siis ka võlakirjade kohta. meil oli päris pikk arutelu ka äh, prospektide kehtivuse aja kohta siin komisjon tegi ettepaneku, et me peaksime kehtivusaega pikendama. me teame, et äh, nõukogu on kõhkleval seisukohal, mina leidsin, et see on väga hea idee ja ma arvasin, et äh, alusprospektide puhul, mida kasutatakse mitu korda mitmete võlakirjade väljastamise, peaks kehtivusaeg olema äh, kuni kolmkümmend kuus kuud sest neid kasutatakse mitu korda. me jõudsime kokkuleppele, et praegusel hetkel põhiprospektid jäävad kahekümne neljale kuule ja tavalised prospektid, nende tähtaeg on siis kaksteist kuud. siis on veel terve rida küsimusi, mida tuleb arutada, aga me kindlasti jõuame kokkuleppele veel järgmisel nädalal, enne kui hakkame hääletama. üks sellistest küsimustest on erinevate kaubandussüsteemide kasutamine. kas me soovime järelturge kohelda samamoodi nagu reguleeritud turge või kas me tõesti arvestame sellega, et seal on teistsugused tingimused? olen kuulnud, et väga paljud järelturud ise on vabatahtlikult nõus nendest kohustustest kinni pidama, nendest samasugustest nagu reguleeritud turgudel aga siis tekib küsimus, et äkki me peaksime neile andma ka reguleeritud turu staatuse. niikaua, kui need turud seda ka ei tee, toob see endaga kaasa konkurentsimoonutuse, siis kui me anname neile samad äh, õigused, kuigi nad ei paku samaväärt kõrget kaitset. nüüd siis ähm, erandid. meil on viiskümmend tuhat eurot ette nähtud ja kas me peaksime selle nüüd jätma nii või mingi muudatuse sisse viima? me oleme kuulnud väga palju erinevaid arvamusi selle kohta, ma arvan, et lõppkokkuvõttes vähemalt nii, nagu mina asjast aru sain ja ütlen väga ettevaatlikult, sest võib-olla tunni aja pärast on kõik jälle muutunud ma arvan, et me panime paika piiri sada tuhat, olen kuulnud ettepanekuid, mis ulatusid kuni kahesaja viiekümne tuhande euroni. aga ma arvan, et sada tuhat on päris mõistlik, sellepärast et keskmine erainvestor ei tege-, ei investeeri tegelikult rohkem kui viiskümmend, harva sada tuhat eurot ühte aktsiasse, see tuleb küll ette, aga väga harva. ma arvan, et me ei peaks reguleerimisel siin lähtuma üksikutest erandjuhtudest, vaid siiski üldistest tavadest. ma arvan, et kui te leiate, et siin tuleks veel midagi muuta ja numbreid suuremaks muuta, siis tuleks meil veel kord laua taha istuda ja need asjad üle vaadata. nii palju siis sellest, nagu te näete, kriitilistes punktides oleme me jõudnud kokkuleppele. ainus lahtine küsimus praegusel hetkel on see, kas, kuidas ja millistel tingimustel me neid äh, multilateraalseid äh, äh reguleerimissüsteeme reguleeritud turgudega võrreldes äh, kohtleme. mina praegusel hetkel ei teeks mitte midagi, jätaks asjad nii, nagu nad on ja loodaks, et äh, hilisematel direktiivide läbivaatamisel on see MIFIDi direktiiv, ükskõik mingi muu direktiiv, et me siis nende kaudu seda olukorda muudaks, sest me ju päris täpselt ei tea, kuhu suunas seal liigutakse, aga muidu tundub olevat kõik lahendatud, aitäh um,. I m just looking to see. Ah, Mr Diogo, did you? härra Diogo, kas te soovite sõna, palun? aitäh, proua esinaine. tahtsin lühidalt avaldada tunnustust raportöörile tehtud töö eest. ta on suure pühendumusega teinud oma tööd ja üritanud jõuda kompromissini erinevate punktide juures mulle tundub, et ta on olnud oma töös edukas, tema jõupingutused on kandnud vilja. pärastlõuna alguses toimusid meil mõningad kohtumised, minu meelest olid igati edukad. raportöör ja variraportöörid tulid kokku, arutasid neid küsimusi. nii et veel kord minu poolt äh, suur tänu raportööri, raportöörile ja ka meie fraktsiooni muudatusettepanekud olid sageli just lähtealuseks eh, edasistele kompromissettepanekutele. ja mulle tundub, et olukord on lootustandev ja ilmselt kõik läheb aina paremaks kuni hääletamiseni. Catherine, palun. aitäh, proua esinaine, suur tänu ka raportöörile ka minu meelest on raportöör pakkunud välja väga head kompromissettepanekud, mida me ilmselt valdavalt saame ka toetada. mul on väga hea meel näha, et ta ei ole sündmustest ette rutanud, eriti kompromisside C, D ja E osas selge, et hash kompromissi osas peame veel tööd tegema, aga ei hakka asjadest ette rutama. mis puudutab MTA-d, äh, siis selge see, et selles osas on tarvis veel ühte koma teist selgitada. mis puudutab dokumendi tõlget, siis me tõesti jõudsime selle künniseni viiskümmend tuhat, aga tõlgitud on see nüüd juba erinevates keeltes lausa saja tuhandeni, nii et viiskümmend tuhat peaks ikka olema see õige arv, mitte sada tuhat, nagu see võib-olla mõnes versioonis on. härra Klints, ma tänan teid teie tehtud töö eest ja loodan, et äh, üha sagedamini hakkab töö meie komisjonis toimuma sellisel kollegiaalsel ja kõiki haaraval moel, nii nagu teie olete seda teinud. suur tänu teile selle eest! kas on veel sõnasoovijaid? Peter, palun! jah, ka mulle tundub, et Wolfil on päri-, Wolfil on päris hea ettekujutus olukorrast ja tõesti, me peaksime nägema laiemat pilti. kui me tegelikult tegelesime prospektidega juba pikka aega tagasi, see oli vist äh, Chris Huner käe all veel, kui tema juhatas meie komisjoni tööd, siis me arutasime seda, kuidas vastav edasiandmine on lubatud tõepoolest, see annab võimaluse käsitleda teisi direktiive sarnasel moel, tegemist on sellise aluspõhimõttega ja kui me lubame äriettevõtetel Euroopa Liidus kasutada ära fonde, kapitaliturge, siis nad peavad lähtuma ikkagi sellest olulisest aluspõhimõttest. mul on hea meel tõdeda, et see põhimõte on siin dokumendis sees olemas, et te olete sellele eraldi rõhku asetanud ma olen nõus MTF-idega, nii nagu Catherine juba ütles, me ei taha mingeid äh, täiendavaid kontsentreerumise reegleid, me ei taha, et tekiksid äh, uued monopolid, et ainult äh, teatud pomodel lubatakse äriajad ühes või teises kohas. me teame ju, et teinekord just see toob kaasa sellised erinevused, mis takistavad kasvu ja lõppkokkuvõttes kõik taandub sellele, kuidas saavutada üksmeel komisjonis selles osas ma arvan, et see on väga oluline küsimus ja kui me üksmeele saavutame, siis see aitab meil edasi liikuda meie töös. me peame jätkama sama sidusalt, äh, nagu me seda seni oleme teinud. kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis annan uuesti sõnajärje Wolf Lintsile, palun. jah, ega mul polegi midagi palju lisada, suur tänu kommentaaride eest ma loodan, et et äh, ka viimased paar punkti saame võimalikult kiiresti läbi arutada selleks, et saaksime järgmine nädal hääletada. aitäh! Okay, thank you very much uh,. The... suur tänu! hääletus on järgmisel nädalal, kahekümne kolmandal märtsil ja üritame maikuus täiskogul seda küsimust arutada. ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, aga kuna me oleme ajast nii palju ees, siis raportööri ei ole, räägiksime alternatiivsetest investeerimisfondidest ja nende valitsejatest, aga teeme viieminutilise pausi selleks, et saaksime raportööri siia ruumi tagasi toimetada, aitäh!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 Okay, the, uh, we've all reconvened. I think that was uh, quite a, a useful break because... no nii, oleme kõik tagasi, see oli päris kasulik äh, paus, me oleme siin äh, istunud juba kaks pool päeva, nii et minul oli tõeliselt hea meel selle pisikese pausi üle, isegi kui teil oli sellest ükskõik, ükskõik, me oleme natuke graafikuga ees aga nagu te teate, kõik need graafikud on umbes täpsed, nii et läheme nüüd edasi diskussiooni juurde, mis puudutab alternatiivsete investimis, investeerimisfondide valitsejate kohta käiva äh, direktiivi projekti üle ja Jean-Paul Gauzes, palun. aitäh, proua esimees. kõigepealt pean vabandama keskkonna ekspertidele selle tohutu paberikoguse peale, äh, pärast, mis siia on kulunud, aga parlament on selline, et muudatused tuleb kõik tõlkida ametlikesse keeltesse, selleks et saaks debatti pidada. ja nagu te olete näinud, annab see tulemuseks üsna kopsaka dokumentide paki. aga läheme nüüd teema juurde. ECOFIN-i nõukogu eile otsustas lükata edasi alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta käiva debati, see oli planeeritud ja Hispaania eesistujamaana oli esitanud mitu kompromissettepanekut. kui ma kuulsin sellest, ei arvanud, et see oleks midagi erilist, sain aru, et et tegemist on poliitilise probleemiga kolmandate riikide puhul just nimelt kolmandad riigid äh, seoses Euroopa Liiduga ja ma teadsin, et Suurbritannia üldvalimiste lähenemine tähendab, et Briti peaminister ei pruugi taha, tahta teha taolist otsust ECOFINis. sest nii palju, kui mina saan, äh, mina tean, ei olnud Suurbritannial korrektset enamust. niisiis see kuupäev homme, mis ei ole ju kuigi kaugel, võimaldab äh, sellist väikest pausi, äh, mille jooksul Hispaania saab äh, selle kallal töötada ja jõuda sellise kompromissini, millega saavad kõik nõus olla. mis puudutab nüüd parlamenti, siis see seisukoha edasilükkamine ei tohiks ka meie kalendrit väga uppi lüüa, vähemalt mitte väga suures ulatuses ka meie jaoks on natukene edasilükkamine päris okei okay,, nii et saaksime töötada natukene väiksema survega, mind see kindlasti ei kahjusta, aga ütleksin, et et me ei pea ära ootama, et nõukogu teeks oma otsuse, enne kui meie oma otsuse vastu võtame. lubage, ma selgitan. Need kaks toimikut, millega ma olen tegelenud, maksed, eh, makseteenused ja siis krediidireitingu agentuurid, mõlemal puhul võttis parlament oma seisukoha vastu enne nõukogu. ja mis puudutab makseteenuste eh, direktiivi, see oli väga selge, sest meie hääletasime kahe tuhande kuuenda aasta kaheteistkümnendal eh, sept-, detsembril ja nõukogu tegi otsuse märtsis kaks tuhat seitse. meie võtsime selle vastu esimese lugemisega aprillis kaks tuhat seitse. ja seekord on meil kompromiss esimesel lugemisel kahe teema suhtes, mis olid komplitseeritud, vähemalt tol hetkel, nii et meie jaoks on see eeliseks, et läbirääkimistel me saame oma seisukoha välja töötada ja nõukogu jaoks on näha, hea näha, et me liigume ilusti edasi ja töötame ilusti. nii et ma arvan, et äh, ei ole midagi pahasti, et meil on hääletus äh, üsna peatselt selle raporti üle. me võime alati natuke teistmoodi plenaaril hääletada, kui me näeme, et aega ei ole Äh, konstruktiivseks diskussiooniks nõukoguga, kui me näeme, mis on nende seisukoht, see on see, mida ma kalendri kohta tahtsin öelda. ma arvan, et oleks hästi keeruline, et avalik arvamus mõistaks seda, arvestades, mida räägiti G kahekümnel, mida on öelnud riigijuhid, et siis pea, peaksime pidurit vajutama selle direktiivi puhul. see tähendaks, et on üsna mittesoovitavad, äh, see oleks mittesoovitava mõjuga, seetõttu mina ütlen, et jääme kalendri, peame kalendrist kinni ja toetan seda, mida komisjon ütles selle teema kohta kohtumisel rahvusparlamentidega. mis puudutab tööd, mida on tehtud peale esimest arvamuste vahetust, ma olin otsustanud ma olin veendunud, et enne seda tänast nõupidamist on mõni muudatusettepanek ikkagi tulnud, eile oli vareraportööridega koosolek ja siis hiljem kolleegidega. ja teile peaks need muudatused juba olema kätte jõudnud. loomulikult ei ole palju aega nende dokumentide väljajagamise ja komisjoni jõudmise vahel, aga te saate aru, et tänu muudatuste mahule ja teema keerulisusele ning tõsiasjale, et muudatusettepanekud jõudsid ametlikult enne Äh, äh, kolm nädalat ainult enne, on tähendanud seda, et on olnud, äh, ei oleks saanud ka kuidagi teisiti või kiiremini töötada, nagu ma ütlesin, need on kompromissid kõikide oluliste punktide suhtes. kompromissid variraportööridega, töö selle kallal on alanud, ei ole minu asi teile öelda või hinnata, mis on teiste seisukoht, aga ma arvan, et võime jõuda parlamendis hea kompromissini ja see on seda vajalikum et kui me ei jõua kompromissini, nii et seda toetaks suurem enamus, see nõrgendab meie positsiooni nõukogus. kui aga lähme teistpidi ja oleme liiga karmid, siis tõenäoliselt kahjustame võimalikku kokkulepet, raiskame ära võimaluse ning seadusandlus selles valdkonnas on kriitilise tähtsusega ehk siis veel äh, paarist muust asjast, mis puudutab rakendusala, siis arvan, et jõuame kokkuleppele. selle ettepaneku põhjal, kus iga mittekasutajatele suunatud fond käiks direktiivi alla, küll aga on leevendavad meetmed nende jaoks, kus äh, liiga äh, range regulatsioon oleks nende jaoks raske. kuidas sellega äh, hakkama saada? kõigepealt proportsionaalsuse põhimõte. aga samal ajal meil peaks olema lisas ära toodud need fondide tüübid, nende karakteristikud, mille puhul rakenduvad lihtsamad ja leebemad meetmed ja see teeks väga selgeks, millistest meetmetest neid vabastatakse ja sel alusel arvan ma, et võime vastata nendele, kes ühest küljest ei taha, et oleks formaalsusi liiga palju ja samal ajal soovivad kinni pidada üldpõhimõttest, et igasugune finantstegevus tuleks, eh, seda tuleks reguleerida ja selle üle järelevalvet teostada ma räägin sellest, et siin tuleks sisse tuua piirväärtused ja see, sellest tuleb, seda tuleb arutada. ma ei taha mitte siin jõuda selleni, et me teeme erandeid direktiivist, vaid väiksemahulised fondid nii, et määrus oleks, kogu seadusandlus oleks proportsionaalne. mis puudutab nüüd riskifonde ja erakapitali, kas siin asju oluliselt leevendatakse, võetakse arvesse selle tegevuse iseloomu, võetud riske, aga ma tahaksin siinkohal viidata, et määruse eesmärgiks on anda paremat õiguskindlust, järelevalvet ja regulatsiooni küsimus ei ole mitte ainult selles, et me väldime süsteemseid riske. kriis võib tekkida ka teistest allikatest kui süsteemiriskidest. seetõttu, kui ütleme, et me ei ole siin selleks, et peatada süsteemset riski, see ei tähenda, et meil oleks üldse üldist kohustust äh, teostada järelevalvet ja reguleerida. mis puudutab kõige delikaatsemat teemat, kolmandad riigid, see on see koht, kus nõukogu blokeerib. kui, sellest alates, kui ma oma raporti esimest korda esitasin ja ütlesin alguses, et ootan, et näha, kas üldse on võimalik siin mingit konsensust saavutada minu seisukoht on edasi arenenud ja võimaldab säilitada üleminekut, eh, eh, kus erainvesteeringud võivad olla viis aastat käes ja võimaldavad eh, investeeringuid kolmandatesse riikidesse ja sa, mis võimaldab ka väljaspoolt Euroopa Liitu tulevatel fondijuhtidel praktiseerida oma tegevust Euroopa Liidu sees. tegelikult on kaks võimalikku kaasust, üheks siis see, kus tunnustatakse eh, võrdsust ehk see mm, liikmesmaad võrdse tähendusega, liikmesmaad, kellel on selle kohta reservid, nii et nad ei karda turunduse tagajärgi ja kui on mingisuguseid ähm, kohtukasju, kohtuasju, mis tulenevad kolmandatest riikidest, kui tegemist näiteks on pankrotiga, siis selle risk ei ole nii äh, hull või nii kahjustav nende jaoks, kes on Euroopa Liidu sees. me tahame äh, rangeid kriteeriume äh, vastavuse tunnustamisel me peame seda protsessi rakendama aga siis, kui identifitseerime, millised ametiasutused võivad anda selle vastavuse tunnistuse. mõned riigid kardavad, et komisjon ei ole piisavalt tugev, kui ma nii tohin öelda, et olla vastu vastavuse taotlusi, taotlustele, mis ei ole piisavalt hästi argumenteeritud. üks märkus selle kohta, mis puudutab välisriikide jurisdiktsiooni. kõigepealt, enamikes riikides on äh, riskikapitalistid, äh, riskikapitali investeeringud, tähendavad seda, et tohib osta fonde väljaspoolt Euroopa Liitu. või neid fonde, või need rahad võib, äh, võivad tulla väljastpoolt Euroopa Liitu, neid fonde võib pakkuda väljastpoolt Euroopa Liitu mis on nüüd aktiivne turundus, äh, see on äh, nüüd tõeliselt keeruline, samas see on ka silmakirjalik, aga meil on olemas ka selline vaikne turundus, institutsionaalsed invest-, äh, investeerijad ühtäkki saavad teadlikuks, et kolmandas riigis on mingisugune fond kättesaadav ja see on väga huvitav. selline asi tuleks ära keelata, risk on siin selles, et need, kes tahavad võrdsust ütleme näiteks Prantsuse investor ostab fondi äh, Keimani saartelt, ta võtab väga suure riski, et kui on mingisuguseid probleeme, siis Keimani saarte kohus on see, kes teeb otsuse põhimõtete ja põhimõtete tõlgendamise üle. niisiis, need hirmud peavad äh, proportsionaalseks muutuma. siis on ka veel üleminekuperiood, mille puhul need erainvesteeringud Äh, on kehtivad, on ka võimalus saavutada ekvivalentsi äh, rangematel tingimustel, nii nagu komisjon seda nõuab. ja siin on kaks võimalust, kõigepealt taodeldes seda võrdsust või ekvivalentsi, kolmas riik võidakse lugeda ekvivalentseks sellisel puhul fondijuhid seal on samal tasemel või, või sama, koheldakse neid samamoodi kui fondijuhte Euroopa Liidus teine teema, neid fonde ei või kolmas riik ei ole tunnustatud, eh, siis on kaks lahendust, kas radikaalne lahendus, millega eh, fond, mis selles riigis on või mida turundatakse eh, sealsete fondijuhtide poolt, seda ei tohi turundada Euroopa Liidus, see on üks võimalus. teine võimalus on öelda, et erainvesteeringud jäävad sellesse riiki ja alluvad selle riigi äh, regulatsioonile. see on see kak-, kahekümne kaheksa ähm, erakapitali reeglid, kui fondijuhid vaatavad äh,, otsivad fonde väljastpoolt Euroopa Liitu, see on üks arutelu teemadest ja kindlasti komisjon aru, arutab seda, jõuab otsusele ja mina olen siin avatud ettepanekutele. mida koordinaatorid on tõstatanud, mis puudutab nüüd äh, finantsvõimendust, siis siin peab Järelevalveametil olema mingisugune kontrollivõimalus see on see, äh, kas sel hetkel, kui esitatakse prospekt või saadetakse infomemo, äh, see võimendussüsteem, mida investeerimisfond kasutab. ja siis on riikliku äh, asutus, kes peab kontrollima, kas fondil on, kas fond on täitnud seda poliitikat. siis tekib võimalik risk võime-, kasutatava võimenduse liialdamise suhtes kui seda, äh, kui see liialdus on olemas, kui Euroopa järelevalveasutus leiab, et finantsstabiilsus satub ohtu, siis äh, tema saab äh, kehtestada piiravaid reegleid võimendusele kas üleüldiselt või konkreetsemalt, näiteks konkreetsema öö, fondi juhtimise kohta. kui neil on mingisuguseid viiteid, et riigivõimude poolt tuleb selliseid mittesoovitavaid mõjusid. selline on üldine arusaam, aga ma olen kindel, et kolleegidel on selle kohta ka midagi öelda äh, mis puudutab investoreid, siis me peame selgitama siin vastutust äh, ja äh, ka varalist vastutust. see ei saa olla piiramatu vastus, aga see pole, peab olema hästi defineeritud vastutus, millega välditakse olukordi, kus investorid otsustavad ära või, või hoiustajad määravad ära omaenda vastutuse Need juhtumid, mille puhul hoiustajad vastutavad, need on väga selged. kaks juhtumit, kõigepealt, kus riigiseadus ütleb, et ähm, hoiustajad peavad äh, esitama oma investeeringud, siis tekib lepinguline vastutus, kus deposiidi andja peab algselt, alguses kohe ütlema, et on võimalus, et nad kasutavad seda deposiidisüsteemi ja siis kasutavad seda deposiiti uuesti. ehk tundub olevat enamuse äh, seisukoht, mis puudutab kompensatsiooni, see tule, seda tuleks kohandada, arvestades panganduses saadavat kompensatsiooni äh, ja võimendust. võimendus tuleks ära kaotada, ära keelata mille puhul ei ole mingit õigust nendele kaupadele, mis välja antakse eh, investe-, eh, investorite poolt, kes kuulutavad, et nemad kavatsevad seda süsteemi kasutada. niisiis, meil on vaja natukene rohkem aega, et seda asja arutada, me peame otsustama ja hääletame selle üle ECONi komisjoni järgmisel koosolekul. Uh, uh, aitäh, Robert Goebbels! madame la euh, présidente euh, tout d'abord je tiens à rendre hommage à jean paul gauzès pour euh, tout le travail qu'il a déjà abattu. suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada Jean Paul Gauzessi kogu selle töö eest, mis ta on teinud. ja ka tema läbirääkimiste pidamise viisi pärast, sest ta tõesti tõi kõik ühise laua taha ja pidas ka variraportööridega pikki läbirääkimisi, see oli tõesti väga hea lähtepositsioon saavutamaks head lõpptulemust. ma arvan, et on väga tähtis, et parlament suure enamusega toetab neid ettepanekuid, sest ainult sellise suure enamusega vastu võetud otsuseid saame me ka tõesti nõukogus läbi suruda. nii nagu ka Jean-Paul, olen ka mina väga õnnelik selle üle, et, et Hispaania eesistujamaana pööras suurt tähelepanu sellele, et ECOFIN-i nõukogus äh, eile seda küsimust ei arutatud, sest ainult niimoodi on meil võimalik komisjoni ja nõukoguga kogu see küsimus uuesti läbi vaadata ja omalt poolt seda protsessi mõjutada. Hispaania eesistujamaana ei olnud äh, minu arvates mitte alati siiras, sellepärast et ta üritas äh, leida kompromisse, millega anda võimalikult vabad käed liikmesriikidele. see aga võib endaga kaasa tuua siseturu lõhkumise ja selle, et teatud poliitikavaldkonnad lähevad uuesti liikmesriikide kätte. minu arvates on see halb lähenemine ja parlamendi ettepanekud peaksid minema täpselt teistsuguses suunas. ehk et me peaksime siis looma tõelise siseturu ja seda ka alternatiivsete investeerimisfondide puhul. ei ole võimalik anda siin praegu arvamust tuhande seitsmesaja muudatusettepaneku kohta ja isegi neid kõiki pole võimalik põhjalikult läbi lugeda. aga tahtsin rääkida siin muudatusettepanekust sada viiskümmend viis, minu arvates on see väga huvitav, sellepärast et praegused äh, direktiivi kohas, praegune direktiiv ei vasta reeglitele G kahekümne kohtumisel otsustati, et kõik turud ja kõik kaubad tuleb äh, reguleerida ja mina hääletan selle kolleeg Lintsi muudatusettepaneku poolt. me ei tohi jätta lünki ja ma nägin, et kolleegid on teinud muudatusettepanekuid saavutamaks erandeid nii ühele kui teisele valdkonnale, räägitakse siin väikefondidest, mikrofondidest, sellest, et neid ei tohiks kontrollida. mina isiklikult olen selle vastu, sest need eh, erinevad eh, erandid ei ole põhjendatud, võib ju küll öelda, et me oleme väikesed ja sellepärast äh, ei kanname süsteemist tulenevaid riske, kuid me kuulsime täna et, et viiskümmend protsenti finantstehingutest äh, turgudel on sellised, mida teevad alternatiivsed fondid. see näitab, et tegelikult on need fondid väga tähtsad ja ma tahan, et ka see küsimus saaks ükskord õigesti reguleeritud. probleemiks on siin see, et ka väikesed ettevõtted võivad suuri kahjusid tekitada. mõelgem siin kas või spekulatsioonidele naftatoodetega. üks pisikene kaubitseja New Yorgis, mis tuhat barrelit naftat soovib osta saja dollari eest, aga oma investeeringutega põhjustas ta saja tuhande dollarilise kahju. see tähendas aga ka seda, et kõik ülejäänud äh, turuosalised, äh, ülejäänud riskifondid ja erakapitalifondid ehmatasid selle kõrge hinna ees ära ja ei osale nad enam turupakkumisel. ja te ju siis teate, mis edasi juhtus? tulemuseks oli see, et äh, barreli äh, nafta hind oli sada viiskümmend dollarit ja see mõjutas kogu maailma majandust mm,. täna hommikul sain kirja et te teaksite, ma esindan inimesi, mis, äh, kus öeldakse, et jah, et meie haldame fonde, kus on kõige rohkem kümme miljonit, kas siis naela või eurot või dollarit ja et me ei tekita suuri kahjusid. ma mõtlesin, et hakka või nutma selle peale, sest tegelikult ei ole see ju tõsi väga harva investeerimisfondid tegutsevad üksi. tavaliselt käib, käivad tehingud ikkagi karjakaupa ja siis on ka kahjud väga suured mina olen selle poolt, et me kasutame proportsionaalsuse põhimõtet. me võiksime võib-olla mõelda kehtiva süsteemi kohustuste vähendamisele nende fondide jaoks, mis jäävad mingist piirist allapoole. aga olen nõus Wolf Klintsiga, kõik turuosalised, kõik tooted tuleb ära reguleerida. ja ne-, ja seda reguleerimist tuleb ka kontrollida suur tänu, ma jään natukene variraportööride juurde, Paul Klints, palun. jah, suur tänu, Sharon. ka mina tahan tänada ja teha komplimendi Jean-Paulile, sest ta on väga suure töö äh, ära teinud. ja mind paneb imestama, et ta veel meeleheitel pole. me toetame teda nii palju kui võimalik. mina olen nõus temaga selles osas, et me peaksime siin komisjonis enne nõukogu hääletama, aga ma pole päris kindel, kas me sellepärast peaksime nüüd kohe viienda või isegi suisa kuuenda käigu sisse lülitama, sest kas hääletus peab siis tõesti olema kaksteist aprill, võib-olla saame ka paar päeva hiljem hääletada. ma arvan, et meil peab siiski olema piisavalt aega, et see asi põhjalikult läbi vaadata ja omavahel kokku leppida. eriti, kui me räägime nii tähtsatest asjadest, aga tõesti, lõpphääletus komisjonis peab toimuma enne nõukogu sellepärast, et sinul, Sean Paul, on läbirääkimiste pidajana vaja selget mandaati selleks, et sa saaksid meie seisukohta nii hästi kui võimalik esindada. on paar kriitilist punkti ja tahaksin need siin välja tuua. kõigepealt Robert Goebbels. see minu muudatusettepanek äh, peab jääma püsima, ma tõesti ei võta seda tagasi, aga ma tahan seda natukene selgitada. kui me leiame, et mõnedele fondidele tuleb anda erandid sellepärast, et nad tegutsevad ainult riiklikul tasandil, et riiklikult neid ka kontrollitakse, siis tõesti minu nõudmistel on tõepõhi all, neid kontrollitakse, nad on reguleeritud. kuidas palun? ehk siis tõesti jään oma sõnastuse juurde, aga sinna on kaasatud ka see, et erifond, mida pakub ainult üks pakkuja, mis tegutseb ainult ühes liikmesriigis, et jah, olgu, sellised fondid võib välja jätta. nüüd aga ulatus. me juba rääkisime sellest, Jean-Paul teab juba minu mõtteid. oma muudatusettepanekus number üks, oma esimeses muudatusettepanekus tegin ettepaneku, et saadame kogu selle paketi tagasi ja nõuame eraldi direktiivid äh, eri, eri erakapitalifondide jaoks ja erifondide jaoks, et selgus, et see ei ole võimalik. tahtsin seda aga veel kord siin välja öelda, sellepärast et minu arvates oleks selline lähenemine õige me üritame siin väga palju erinevaid fonde ühe hõlma alla saada. palju parem oleks olnud, kui me oleks kinnisvarafondid siit välja jätnud ja mõne teise direktiiviga sidunud. aga nagu öeldud, see ei läinud läbi, nii et äh, see rong on ammu läinud, ärme sellest enam räägi. aga tõesti, on tõesti päris mitu põhjust äh, mõningad fondid siit direktiivist välja jätta põhjendusega, et tegemist on riiklikul tasandil tegutsevate riiklikul tasandil reguleeritud ja järelevalvatud fondidega. teiseks, äh, kolmandad riigid. tegemist on tõesti ühe väga tähtsa küsimusega. me oleme juba mitu korda öelnud, et me ei taha, et Euroopast saaks kindlus. me ei taha, et Euroopast saaks ka vangla. ehk et ähm, Euroopa investorid ei saaks väljaspool Euroopa Liitu investeerida. sellegipoolest olen Jean Pauliga nõus meil on vaja leida lahendus, mille puhul tänu üleminekuajale on võimalik nendel fondidel näidata, et nad vastavad tingimustele ja siis nad saavad ka siin turul tegu-, tegutseda. ja olgu nüüd see üleminekuaeg kolm, neli või viis aastat, eks me näe, aga kui nad äh, selle läbivad, siis miks mitte. minu arvates fond, mille peakorter on Kaimani saartel, aga kui ta on meil läbinud üleminekuaja, siis miks mitte? jah, see võtab küll aega. ja ma arvan, et meie, Euroopa Parlament, peaksime äh, kriteeriumite sõnastamisel selle kohta, kas konvergents on olemas või mitte, äh, saama ka sõna sekka öelda, me ei saaks seda jätta kaasata komisjoni, me ei saa öelda, et komisjon äkki ütleb siis hiljem, et kahju küll, me pidasime läbirääkimisega ei õnnestunud ja siis me saame pärast teada et, et kaheksakümmend protsenti läbirääkimispartneritest ei täitnud konvergentsi kriteeriumid nii et meil tuleb hoolitseda sellest, et me oleksime kaasatud. ma ei tea praegusel hetkel, kas äh, kriteeriumid on siin selles ähm, direktiivis juba kirjas või kas me peaksime need siia kirja panema, aga me peaksime kasutama oma õigust olla kaasatud ja me peaksime ka komisjonilt ja nõukogult saama kinnituse, et meie saame kriteeriumite väljatöötamisel osaleda kui kaua nüüd need erinevad riiklikud režiimid püsima jäävad? see tuleb meil ka paika panna kui me saame selle kahekümne kaheksasse režiimi, siis jah, otse loomulikult äh, läheb kogu see asi lõhki siin. kui aga mitte, kui nõukogu nõuab ja nõukogus on paar riiki, mis seda teevad, nad nimelt ütlevad, et fondid, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu ja mille valitsejad asuvad väljaspool Euroopa Liitu, isegi siis, kui on konvergents täidetud, ei saada siiski mingit luba see on kohe kindlasti väga ränk lähenemine. minu arvates, kui konvergentsi kriteeriumid on täidetud, siis miks mitte. kui nad aga ei saa seda luba, siis peaks neil olema võimalus äh, erakapitalifondidega äritehinguid teha, sest muidu me muudame Euroopa Liidu ära lõigatud saareks aga siin tuleb meil natukene selle üle veel järele mõelda, me peaksime mõtlema, mida me soovime saavutada. mina tahan kohe kindlasti saavutada seda, et väljaspool Euroopa Liitu asuvad fondid, mille valitsejad on Euroopa Liidus ja need Euroopa Liidu fondid, mille valitsejad asuvad väljaspool Euroopa Liitu, kui nad täidavad konvergentsi kriteeriumid, siis nad peaksid saama ka loa turul tegutseda. minu arvates on või peaks olema võimalik. nüüd veel üks punkt. see puudutab finantsvõimendust. me nägime ja mul tuli ka endal tunnistada, ma olin ju finantsvõimenduse defineerimise poolt, aga finantsvõimenduse mõjud ei ole erinevate fondide vahel mitte ainult erinevad, vaid ka ühe fondi kategoorias on finantsvõimendusel väga erinevad mõjud, sest kõik oleneb ka sellest, millistesse kategooriatesse investeeritakse, sest mõningad kategooriad on palju suurema riskiga kui teised. me ei tohiks ära unustada ka siin pankade rolli, sest pangad on tegelikult need, kes tuleks vastutusele võtta. pangad on need, kes ütlevad, et ma rahastan sul seda projekti nii või niisuguse suurusega võõrakapitaliga. pangad olid varem väga heldekäelised. jah, praegusel hetkel ähm, nende äri ei õitse, aga eks need õitsvad ajad tule tagasi. aga kui erakapitalifond tahab mõnda autovaruosade ettevõttesse investeerida, siis tihti pangad annavad suuremaid lubadusi, kui nad võiksid teha. näiteks minnakse, küsitakse sada tuhat eurot, siis pank ütleb, et aga ma annan sulle hoopis sada kakskümmend tuhat, sest nad eeldavad, et väärtus nagunii tõuseb. nii et pankade reguleerimisel Basel kaks ja Basel kolm puhul peaksime me hoolitsema selle eest, et pangad laenude andmisel arvestaksid mõistlikke kriteeriume. sama kehtib ka riskifondide kohta, me peaksime vägagi täpselt teadma, mida brokkerid annavad fondidele. Neid on ju kõigest kümme või kaksteist, kes põhirolli mängivad. Nemad peaksid meile vägagi selgelt ütlema, mida nad kellele annavad ja miks. siis on meil võimalik saavutada läbipaistvus ja me saaksime ka riske vähendada. jah, järelvaatajad on need, kes seda teevad, mitte meie. ja siis võib-olla, kui tõesti asjad nii lähevad, panku saaks ka sundida natukene ettevaatlikum olla viimane punkt, ma ei leia, et äh, olgu nüüd tegemist ükskõik millise fondiga, et me peaksime neid nii-öelda karistama. me, see ei saa olla meie eesmärk. aga üks asi on kindel, riskifondid ei saa meilt ootada äh, seda, et me neile kaastunnet avaldaksime. kui ma näen, kuidas nad on spekuleerinud Kreekas või Hispaanias, siis nad on kõik selle, mis neile kaela langenud, ka ära teeninud. aitäh! Uh... suur aitäh! Tesco Canada. Oui, alors je voulais m'associer à, à l'ensemble des félicitations euh, qui ont été adressées à Jean-Paul Gauzès pour la. aitäh, ma tahtsin liituda õnnitlejate kooriga äh, Jean-Paul Gauzesile ja tal on seda diskussiooni väga ilusti juhtinud. mul on palju vähem kogemust selles parlamendis kui mu väärikatel kolleegidel ja meie endi huvides, et hääletus toimuks parlamendis enne nõukogu, nii et ma toetan Jean-Pauli selles. me peaksime jääma selle kuupäeva juurde, mis on aprillis, on see siis kaheteistkümnes või mis, mis iganes muu mis puudutab asja sisu, siis minu arvates me ei pea ümber jutustama tervet diskussiooni, mida me oleme kõige üle pidanud. küll aga on paar punkti, mis minu arvates võiks rõhutatud saada. kompromissettepanekud, mida Jean-Paul välja paigub, paig- äh,, pakub, mis puudutab siis rakendusala, õige tasakaalu jõudmine meie endi seas see on siin oluline, kui me kavatseme minna erandite peale, eh, andes erandeid teatud fondi tüüpidele, viidates nende õiguslikule struktuurile, siis direktiiv ise peab sisaldama teatud sätteid. mida ma silmas pean, on see, et kui inimesed kasutavad neid erandeid ähm, võimalusena äh, nihverdada seadustest mööda siis me peame leidma mingisuguse võimaluse, kuidas äh, see ära lahendada ja VKE võib selles rolli mängida. kompromissiks oleks, et, et meil peaks olema mingi võimalus leida erandeid, aga meil peab olema ka väljumisklausel siin. siin on oht selles, et kui te jätate täiesti kõrvale äh, riskikapitali peatüki, nende äh, läbiväärtustega, mida Jean-Paul lisas välja ütleb, siis määrus, äh, kui me ei pane paika erandit konkreetsete, äh, konkreetselt ähm, erakapitale, siis me peaksime kogu selle erakapitali, riskikapitali teema sellest direktiivist välja jätma ja see ei ole meie eesmärk. mis puudutab finantsvõimendust, siis ma olen täiesti nõus sellega Jean-Pauli ähm, asjade kirjeldusega, aga ma ei ole kindel, et see täielikult käib kokku selle raportiga, sest ei rääkinud üldse kuulsatest erandlikest tingimustest, mis selles ettepanekus on, sest erakordsed tingimused, mitte viimastes äh, muudatustes, kui me piirame ära võimenduse kasutamise, vaid eh, erakordsete tingimustega, siis on kõik nõus sellega, et see on liiga hilja. Eh, kui meil on võimu eh, sekkuda, siis seda tuleks rakendada enne, kui liiga hilja on. ehk enne, kui me üldse jõuame erakordsete, erakorraliste tingimusteni. mis puudutab nüüd kolmandaid riike siis me võiksime toetada seda kompromissi, mille suunas liigub äh, ettepanek, on olemas üleminekuperiood ja siis minnakse edasi äh, passide andmiseni ja puhtalt Euroopa Liidu režiimi peale. aga siin on paar tingimust, mida, mida meil selleks vaja on. komisjoni esialgse seisukoha suhtes olid mõned vastuseisud ja neid tuleks kuulata, eriti mis puudutab ekvivalentsi küsimu-, põhimõtet ma tõesti pean lugu võrdsuse printsiibist või ekvivalentsi printsiibist, sest on mõned liikmesmaad, kelle arvates komisjon ei suuda tagada selle printsi-, sellest printsiibist kinnipidamist. ehk siis peale üleminekuperioodi viiakse sisse ekvivalentsi põhimõte ja siis me peame lihtsalt tagama, et seda ka jõustataks. et siin on mitu valikuvarianti. üheks oleks et meil on ekvivalentsi põhimõte ainult vastastikuse põhimõtte alusel, ehk kui üks avab turu, siis avab seda ka teine, kui riik, kellest räägitakse komisjoni uurimisel, teeb täpselt sama asja või meil on ekvivalentsi põhimõte teatud ajaperioodi jooksul, kaks, kolm või viis aastat. nii et tegemist ei ole lihtsalt öö, äh, vaba pääse laskma inimestel teha, mida nad vähegi tahavad või komisjon tuleb ja kontrollib kolme aasta pärast, ehk kas sellest ähm, ekvivalentsi põhimõttest on kinni peetud, peetud, ehk siin on mitmeid võimalusi selleks, et leevendada liikmesmaade muresid kes on minu arvates täiesti õigesti öelnud, et piisa sellest, et meil on kokkulepe olemas vaid paberil. Äh, võimaluseks on ka esmakaasamine siia protsessi ehk teiste sõnadega toome siia juurde veel ühe organi, kes töötaks koos komisjoniga, mis annab selle ekvivalentsi tunnistuse, et mõned liikmesmaad kardavad, et tuleb olulist poliitilist survet komisjonile. ja see võiks viia selleni, et komisjon nõuab tehnilisemat võimu, nagu näiteks esmal, esitada mingisugune seisukoht, mis omakorda võib viia selleni, võib viia selleni, et jahenevad poliitilised ja geopoliitilised surved. seda ütles Esma, minu arvates ekvivalentsi analüüs peab põhinema teatud kriteeriumitest kinnipidamisel, mitte ainult see, et äh, äh, kus, kus riigis on fondi juht, kas see on USA-s või mujal, aga tuleb vaadata ka, Eh, neid riike, kus, kes on fondide preemiaks, kui me vaatame riike, mis on väljaspool Euroopa Liitu ja see tuleb selgelt välja öelda, sellepärast et me peame vaatama seda, kus äritegemine tegelikult aset leiab. kompromissettepaneku puhul on natukene imelikke asju, kui on tegemist fondiga, mida hallatakse Euroopa Liidus, näiteks Suurbritannias, siis Euroopa Komisjon omab vastutust minna ja kontrollida seda, et riik, kus see fond asub, äh, rakendab teatud kriteeriume, kui sedasama fondi hallatakse USA-s, siis komisjon ei palu mitte midagi. see ütleb lihtsalt juhtidele, palun lahkuge Londoni linnast ja minge New Yorki ja ma olen kindel, et mõned inimesed äh, mõistavad, et oi ei, see ei ole selle asja mõte. teine viis kuidas seda lahendada, on öelda, et kui fondijuhid väljaspool Euroopa Liitu, siis komisjon peaks vaatama, kas need neli punkti, mida Jean-Paul siin äh, raportis ära toob, kas neid tõesti rakendatakse selles riigis, kus fond asub? viimased paar punkti, üleminekuperiood. komisjon räägib kolmest aastast, teie lisate kaks aastat, pluss kolm aastat, see on siis viis aastat. see on asi, mida võib arutada, aga mis puudutab poliitilist sõnumit, mida me edastame või mida me tahame välja saata, ei ole tegelikult see, et me ootame viis aastat, enne kui me midagi teeme. niisiis, kui selle tagajärg on see, et esimesed kaks aastat mitte midagi ei toimu ja siis ei toimu mitte midagi veel järgmise kolme aasta jooksul ja siis tuleb meil see pudelikaela hetk. siis tegelikult ei saavutagi midagi. ehk siis üleminekuperiood võib olla õigustatud, aga meil peavad olema reeglid, millega saab selgeks, et üleminekuperiood algab teatud hetkel ja toimub samm-sammuline muutus algusest peale, sest vastasel korral tundub lihtsalt, et te lükkate probleemiga tegelemist edasi. passiivne, mitteaktiivne turundus on samuti hästi oluline teema. kui te vaatate kompromissraportit siis siin on paragrahvi, mis võiks seda ära lahendada, eh, võib sellega tegeleda, see puudutab investoreid, kui fond on juhitud väljaspoolt Euroopa Liitu ja fond asub ka väljaspool Euroopa Liitu, komisjoni arvates ekvivalenti ei ole, siis on paragrahv siin, mis ütleb, et investor ei tohi investeerida taolisse fondi minu meelest on elulise tähtsusega, me tõesti peame säilitama selle viimases kompromissis, sest vastasel korral avame me terve hulga võimalusi, mis ütleb, et ükskõik, mida te iganes direktiivis ütlete, kui te lubate Euroopa investoritel kasutada passiivse turunduse auku, selleks, et nad läheksid ja ostaksid nende fondide aktsiaid, mida hallatakse eh, USA-s ja mis asuvad tegelikult Cayman'i saartel siis me lihtsalt viime asjad sitist eemale ja reguleerime oma turgu, aga mulle veel teisi seisukohti praegu aga aitab. suur aitäh, Said. oletades, et sa tahad sõna võtta. jah, loomulikult, suur tänu, proua esimees. ja ka mina tahaksin sõna võtta, ma tahaksin mitte õnnitleda, vaid tunnustada seda tööd, mida Jean-Paul on siiamaani teinud, eriti püüdes tulla välja väga lühikese aja jooksul kompromissidega põhimõtetega tegelikult ja võimalike muudatusettepanekutega, mida saab arutada. see, kui kiiresti nad nendega välja tuli, lugedes seda kuutekümmet viit, kuutekümmet üheksat muudatusettepanekut, näitab tema võimekust ja ma ambitsiooniks on läbi seedida kuuskümmend üheksa muudatusettepanekut ja tulla välja kompromissettepanekutega nii lühikese aja jooksul esimene variraportööridega kokkusaamine esmaspäeval ja võrratu õhtusöök hiljem äh, andis pildi, et siin on tegemist väga erinevate seisukohtadega, nii see siin komisjonis ka on, siin on kaks tegelikult, kaks äärmust tegelikult, kes peavad leidma kompromissi. üks äärmus on, või parameetritest on see, on see, et meil peaks olema miski, mis oleks väga sarnane, aga läheb palju kaugemale kui USA või Singapur me vaatame registre-, registreeringut, kus on asutatud, kus on lõpetatud ja see on seisukoht, mille juurde ma oleksin enne jäänud, aga ma saan aru, et me kõik me oleme liikunud debatis eh, viimase se-, eh, arvamuste vahetuse tulemusena. teine äärmus on protektsionistlik ja kaotame ära või keelame ära USA fondid, sest nad ei ole Euroopa, sest nad ei ole eurooplased, hävitame Keimani saarte majanduse, viiskümmend üks protsenti elab seal finantsteenustest ma arvan, et mõningad need teemad tuleb natukene leebemalt käsitleda. taju on äh,, tajutakse, et pensionifondid investeerivad palju riskifondidesse äh,, tegelikult investeerivad nad sinna suhteliselt vähele, selleks et ülejäänud äh, turg tasakaalustab neid äh, tulusid, me peame mõistama erinevusi professionaalse kliendi ja jaekliendi vahel ja seda sammude hulka, mida Euroopa seadusandlus äh, ette näeb. samuti, mis puudutab Keimani saari, keegi viitas mulle, et see on väike saar, on suur elevant siin saalis. see väike saar tähendab riski. Keimani eh, saartel on palju keerulisem finantsrežiim kui paljudel Euroopa Liidu riikidel ja me ei suuda teha vahet maksuparadiisi ja ta, neutraalse maksuga piirkondade vahel. mis puudutab välja pakutud kompresse, kompromisse, siis tundub, et kui vaatame ekvivalentsi põhimõtteid, siis minule isiklikult annab liiga palju võimu komisjonile ja ma tahaksin detailsemalt vaadata mõningaid ettepanekuid, mis puudutab ekvivalentsi. komisjon tõenäoliselt äh, tähendab tahab hästi tähelepaneliku regulatsiooni, USA ei ole sellega nõus, nad tahavad panku ja maaklereid, aga võib-olla komisjon võib meid valgustada. ma saan aru, et tule Euroopa raha tuleb investeerida Euroopa fondidesse Euroopa reeglite kohaselt. me jõuame selle võrratu brändi juurde, kuigi kasutajad on Aasias, kuigi me pole iialgi püüdnud äh, saavutada ekvivalentsi USA-s, aga fundamentaalne küsimus, mida ära lahendada tahaksin ja loodetavasti saame seda vähemalt uurida, on see, et kui meil on tegemist fondiga või fondijuht, mis ei täida ekvivalentsi kriteeriume siis ma tõesti tahaksin näha, kui meil on riiklikud paigutusskeemid paigas, meie peaksime saama mingit kindlustust, äh, kindlustust sellest, et riiklik järelevalveasutus annab meile, et, et asjad on korras või ei ole. miks me nõuame pensionifondi äh, tagasi kutsuma, sellepärast et Euroopa Liit tahab olla protektsionistlik ja lihtsalt äh, diskrimineerida väikest Kariibis meresaart ma olen nõus Wolfiga, et kui asi puudutab rakendusala, siis me peame seda vaatama. olen pigem nõus Wolfi positsiooniga ja, äh, ja Roberti seisukohaga. paar asja, mida ma tahan puudutada, kõigepealt äh, lühikeseks müümine. Nendega tuleks tegeleda horisontaalselt. me peame mõistma, millised on lühikeseks müümise erinevad ähm, tüübid, aga tegeleme sellega horisontaalselt. ma hindan raportööri seisukohta võimetuse suhtes minu arvates ta mõistab äh, vajadust vaadata võimendust iga juhtumit eraldi, erinevate varade klasse, riskitaset, ehm, seda, mida teevad pädevad asutused, aga et esma annaks äh, juhised, äh, mis oleksid abiks rahvus, rahvuslikele asutustele, seda me saame toetada. ma hindan ka seda, mis puudutab kompetentsi. sa, ole kena, palun vai rahulikumalt, aeglasemalt. jah, ma püüdsin hästi kiiresti teha võib-olla peaksite mulle veel viis minutit aega andma. viimane punkt puudutab muidugi kompensatsioone. ja me, on hea, kui me näitame omapoolset tunnustust, et fondijuhid ja pangad, pankade kompensatsioon peab olema erinev, minu arvates see on väga oluline. Need meist Äh, kes saavad sellest aru, me oleme väga mures, kui pankurid äh, saavad preemiat, isegi kui pangad, äh, pankade tulemused on halvad, me saame aru, et struktuurid ja preemiastruktuurid on erinevad ja ma toetan seda, mida raportöör sellega on teinud. siin on kaks äärmuslikku positsiooni, siin on kompromissiks ruumi küll ja veel ja ma olen kindel, et äh, see kompromiss ka saavutatakse, aitäh. jäädes raportööride juurde, härra Klut, Jürgen, palun. suur tänu. Jean-Paul ei olnud vaja kadestada kogu selle tööhunniku eest, mis ta ära pidi tegema, seda on siin ka juba paar korda öeldud, ja ma arvan, et ta on tõesti ka meie tunnustuse ära teeninud. on paar punkti, mida tahtsin välja tuua muudatusettepanekute hulgas oli terve rida ettepanekuid, mis panid ette, et meil ei pea, et me ei peaks rääkima mitte ainult IMF-ist, vaid fondidest endist. ma oleks tahtnud äh, teada saada sinu kommentaari, Jean-Paul, et mis sellest sai ja kuidas sa kavatsed selle küsimusega edasi tegeleda? teiseks, äh, väikesed mikrofondid ma tean seda argumenti ja kolleeg Klints juba täna mainis seda suisa mitu korda. tõesti, keskib, kerkib küsimus siin, ma tean nende inimeste argumente, kes selle ettepaneku tegid. Nad ütlesid, et siis selles riigis tuleb ka väga selgelt nende fondide tööd reguleerida, aga nüüd me võiksime ka tagasi küsida äh, et kui riiklikul tasandil peab olema veel üks reguleering, siis äh, on meil kaks erinevat reguleeringut, nii et võib-olla peaks siiski välja töötama ühe Euroopa Liidu tasandil. ma küsingi nüüd praegu, et kas me tahame seda reguleerimist kahekordistada. no ja olgu, aga siis te ju teete ühte sama tööd kaks korda, ma tahaksin teada, kas see on mõistlik. ja siis veel üks asi, mida ma juba natukene aega tagasi ütlesin, et vasakpoolsed, kuue fraktsioon nõuab, et riski- ja erakapitalifondid äh, keelatakse ära. kohe kindlasti enamust ettepanek ei leia, see on mulle täiesti selge, sellepärast on meie jaoks finantsvõimenduse reeglid väga tähtsad. ja tahaksin veel kord toonitada seda, mida teie, härra Klints, ütlesite. Te ütlesite, et pangad mängivad oma rolli ja vähemalt Saksamaal on terve rida inimesi, kes seda ka avalikes aruteludes ütlesid, nad ütlesid, et meil on vaja paremini eraldada pankasid ja fonde. me peaksime suure müüri nende vahele ehitama. et kommertspankade ja investeerimispankade töövaldkonnad oleksid eraldatud kuidas seda ka ei tehtaks, terve rida ettepanekuid selle kohta on ju tehtud. kui see oleks võimalik, siis minu arvates oleks see väga tervitatav. sest ma arvan, et selles osas me võiksime veel regulatsioone sisse viia. aga nagu öeldud, see, mida teie siin viitasite, see lähenemine on väga lihtne. pensionäride kaitse, Ameerika kogemused kriisis näitavad, äh, kui kiiresti pensionifondid võivad põhja minna ja kuidas pensionärid siis äh, tühjade kätega jäävad. me tõesti peame hoolitsema selle eest, et inimesed, kes on olnud terve oma elu töötanud, ei jääks nüüd elu viimastel päevadel kaitseta. et nad saaksid ikkagi selle raha, millele nad on lootnud. siis tasustamise puhul toonitan seda, mida juba eelnevalt ütlesin, tuleb hoolitseda selle eest, et tagatud oleks sotsiaalne õiglus, et seda ei rikutaks. ja viimane märkus on mõned muudatusettepanekud, ma meenutan neid lihtsalt veel korra, mille eesmärgiks on see, et ettevõtte osakute äh, ülevõtmisel, kui seda teevad fondid, et siis tuleb töötajaid teavitada. minu arvates on väga tähtis, et see oleks ka regulatsioonina kirjas ja et seda ära ei unustataks. see ei ole võib-olla üks kõige kesksem punkt Jean-Pauli muudatusettepanekutes, aga ma arvan, et töövõtjate poolelt seda asja vaadates tuleb meil hoolitseda selle eest, et ka siin oleksid kindlad mõistlikud reeglid, et töövõtjad ja nende esindajad äh, saaksid infot selle kohta, et fondid on nende ettevõttesse investeerinud. suur tänu, see oli kõik uh,. aitäh ja nüüd läheme edasi teiste kõnelejate juurde, kes peavad tegema kiiremini kui variraportöörid. kõigepealt Astrid Lulling, palun. Astrid. aitäh, proua esimees. ma tahtsin paari sõnaga rääkida raportist. ja mis olukorras me oleme, seda võib vaadelda kaheti, kõigepealt võib olla mures selle raporti pärast, mis kindlasti ei luba midagi head. ja tundub, et nõukogu öö, äh, ei leia toetust peale pikki ja raskeid läbirääkimisi ja praegusel hetkel julgustame parlamenti lati mitte liiga kõrgele seadma, sest kui me kokkuleppeni ei jõua, siis venivad asjad liiga kaua, aga see on üks viis, kuidas asju näha. kuid raportöör näeb asju teistmoodi, arvates, et nõukogu peab silmas pidama seda, et isiklikud huvid ei peaks saastama seda diskussiooni ja seetõttu mina töötan siin parlamendis ja meie töö muutub eriti oluliseks, sest mulle tundub, et vaid meie oleme need, kes suudavad saavutada tulemust mõistliku aja jooksul, saavutades tulemust, mis on rahuldav ja korrektne ja minu arvates meie komisjon saavutaks palju, kui leiaksime kompromissid selle jaoks. mis puudutab kompromisside sisu, mida me oleme näinud peale esimest läbirääkimiste vooru, ma tahaksin siin vaid lühidalt kommenteerida. kõigepealt, mis puudutab rakendusala. mina olen rahul sellega, et tundub, et me liigume või vähemalt enamus meist on liikumas selles suunas, et lüüakse lahku erinevad ühisturu äh, faasid. mina olen kuuega rohkem nõus, sest me ei tohiks kõrvale jätta fondid, mida juhitakse vaid äh, või, või mis töö, tegutsevad vaid ühe riigi piires. kõik fondid, on nad riiklikud või riigi äh, rahvusvahelised, need peavad kõik siia alla käima. mis puudutavad äh, alumisi piirväärtusi, mul ei ole siin mingit dogmaatilist seisukohta, aga olles kuulnud ära teised kõnelejad, siis mulle tundub, et äh, siin on asjakohane proportsionaalsuse põhimõte, põhimõte äh,. minimaalse piirmäära põhimõte tundub olevat mõistlik, kõiki fonde tuleb jälgida, võttes arvesse nende äh, igaühe iseloomu, kuid me peame silmas pidama proportsionaalsust ja olles raportööri ära kuulanud, olen kindel, et leiame mõistliku lahenduse sellele. nüüd, mis puudutab alternatiivseid fonde. ma ei arva, et oleksime suutnud äh, siin kõiki rahuldavale lahendusele jõuda. kui me otsustame luua ekvivalentsisüsteemi, siis siin peame olema äärmiselt ettevaatlikud kui hakkame valima, milliseid mängureegleid tahame siin rakendada. mind, mulle annab kindlust, äh, annavad kindlust mõned ettepanekud, mis ma olen selle teema kohta kuulnud. möödunud nädalal nägin lobiste, kes äh, tulid Keimani saartelt ja nemad ütlesid, et nende standardid on ühed kõige kõrgemad maailmas ja miks ka mitte. võib-olla see, mida nad räägivad, on ka tõsi ja meile tegi mingisuguseid probleeme tulevikus, nii ma ka ütlesin võib-olla siis ei ole neil ka probleeme Euroopa reeglite täitmisega, nad veenes, veensid mind isegi selles, et neil on vaja ette teada, millised on Euroopa standardid, millised need saavad olema, mida me neilt nõudma hakkavad ja see tundub minu meelest vägagi õiglane neist. ehk algusest peale meie arvates tuleb selgelt paika panna, millised on mängureeglid. ja see, mida sa ütlesid, Jean-Paul, on täiesti õigus me ei peaks lihtsalt ootama, enne kui me aru saame, kas ekvivalents hakkab rakenduma või ei. minu arvates on see oluline, sellepärast et kolmandad riigid peavad teadma juba ette, mida me neilt ootama hakkame. teine punkt, mis puudutab riiklikke erafonde isegi kui tingimused erinevad, siis põhimõtted on samad ja ma arvan, et ka siin suudame jõuda mõistliku lahenduseni. ja ma arvan, et ekvivalentsisüsteem, mis äh, on siis lõpuks Euroopa passiks, tõenäoliselt ei saa erandit nõukogus seda nõukogu vastu ei võta. seetõttu äh, peaksime me minema ambitsioonikama, vähem keerulise süsteemi peale ja ma otsan, ootan endiselt selget vastust selle kohta. ja viimane küsimus, mis puudutab depositooriume. ma arvan, et me peame rohkem rõhutama äh, seda vastutust, mis on deposiidipankadel peale seda, kui me oleme neid probleeme näinud, aga ärge minge nii kaugele. oleks ebaefektiivne ja sobimatu nõuda, et depositooriumid vastutaksid tegude eest, mis tegelikult nende kontrolli alla ei käi. ka siin oleme samal lainepikkusel. arvestades neid kompromisse, mida ma näinud olen, niisiis ma arvan, et see on küsimus, mille kallal peame veel natukene tööd tegema. kui tahame olla kindlad et see uus süsteem tegelikult tööle hakkab, nii et kuigi võib öelda, et ma olen väga rahul sellega, kuidas see teema praegu areneb ja ma tahaksin tänada Jean-Pauli, ei taha anda talle liiga palju liiga komplimente või õnnitlusi. seda võiks valesti tõlgendada, aitäh. suur aitäh, ma loen ette kõnelejate nimekirja ja siis te teate, kui mitu inimest peab järgmise poole, poolte tundi ära mahtuma. Pitäisikö niin kuin Hockmart, Olle Schmidt, Olle komission, kui neil veab. Uh, ja siis raportöör jälle. niisiis, Peeter, palun, sinu kord. Uh, suur tänu, suur tänu veel kord uh, Jean-Paul Kuuse selle hästi tehtud töö eest, eriti reguleerimisala osas see ulatuse valdkond on minu meelest sul väga hästi välja kukkunud ja tundub, et me peaksime tõesti võtma arvesse seda, et fondi suurus ei ole oluline. pankade puhul jah, me oleme täheldanud, et seal on suur vahe, et seal ei ole ka vahet, et nii väikesed kui suured pangad võivad ebaõnnestuda oma tegevuses, sama käib ka fondide kohta. samamoodi on väga õige mainida ära proportsionaalsust, see on väga oluline, ma olen sinuga nõus, ma kohtusin äsja Prantsusmaa kindlustajatega ja me jõudsime samamoodi kokkuleppele, et teinekord on õigusaktid täiesti ebakohased ja nendele tuginedes ei ole võimalik käituda selliselt, nagu me eeldaksime. ma kindlasti toetan teid igati selle teemaga tegelemisel. mis puudutab lühimüüki kolmandaid riike, ja depoopanku, siis äh, ma võin öelda, et me oleme neid kõiki juba käsitlenud. eile õhtul ma kohtusin ühe päikesepaneelide tehnoloogia spetsialistiga, ta on Ameerika päritolu, ta on Ameerikas tegelenud selle ettevõtmisega ja ta sai investeeringuteks viissada miljonit dollarit lihtsalt niisamuti selleks, et edendada oma päikesepaneelide tehnoloogiat ja kõike muud sellega seonduvat, see on väga muljetavaldav, vähemalt see summa, viissada miljonit. aga Euroopas, näiteks Saksamaa on päikesepaneelide osas väga palju ära teinud, samuti Ühendkuningriigid, aga investeeringud sageli käivad ikkagi Ameerika kaudu, just sellepärast, et Ameerikas on lihtsam ligi pääseda kapitalile meie tulevik aga on seotud sellega, kuidas saada, et kapital jõuaks nende inimesteni, kellel seda tarvis on. ja tegelikult tundub, et teistes maailma osades on palju lihtsam, kapitalil palju lihtsam liikuda ühest käest teise kui meil siin Euroopas. meie eesmärgiks ei ole jõuda lõpuks äh, lihtsalt kapitalismini ja öelda, et äh, et me lihtsalt vajame seda, me peame olema pragmaatilised oma tegevuses, ma tean, et teie olete seda. mis puudutab kolmandaid riike ja kolmandate riikide suutlikkust osaleda meie ettevõtmistes, siis äh, mina olen igati mures selle kolme või viie aastase perioodi pärast. ma olen mures ekvivalentsi pärast. me ei saa öelda, et me keelame ära teatud tooted või teatud fondide valitsejad lihtsalt sellepärast, et äh, me juba teame, mida meie turud vajavad. ei, me peame ootama, vaatama, millised on tulemused. nii nagu täna hommikul juba öeldi, kõik peaks taanduma ikkagi rahvusvahelistele ja ülemaailmsetele standarditele, mitte Euroopa Liidu tasandi standarditele. kui te tahate sellega öelda, et me peame üheskoos edasi liikuma ja, ja üritame läheneda teineteisele, vaatame, kuidas standardid kaitseksid investoreid, kuidas teadus, teostatakse piisavat järelevalvet selle üle siis mulle tundub, et me saame suhteliselt tasakaalustatult äh, saavutada ekvivalen-, ekvivalentsi. ma mõtlen, et üks võimalus on muidugi öelda investoritele, et me ei soovi teid enam näha. see tähendaks, tähendaks ka seda, et me ei saa enam näha, et kuidas viissada miljonit dollarit läheb päikesepaneelidele. ma kohtusin ka, ma jäin küll ilma Luksemburgi pankade esindajate kohtumisest aga mulle meenutab kõik ikkagi, tuletab kõik meelde Bernard Madoff, Madoffi juhtumit ja seda, et üks koma kuus miljardit lihtsalt haihtus õhku. senimaani fondi valitsejad suutsid kuidagi enam-vähem teineteise kõrval püsida ja tegutseda ja teinekord nad toimisid vastupidiselt parimatele tavadele kui me tahame kaitsta investoreid, siis me peame eristama depoopanku fondivalitsejatest. me ei saa lubada seda, et selline reeglite kuritarvitamine jätkub. Jean-Paul, väga kahju, et sa ei võtnud seda arvesse. ma tean küll, et sa südames tahad investoreid kaitsta, aga mis saab nendest Prantsuse investoritest, kes Bernard Madoffi skandaaliga tohutud summad kaotasid? kui sa oled nõus seda rada pidi edasi minema, siis ma kindlasti pakun omad kompromissid välja. ja nüüd lühimüük. ma olen nõus selles osas, et tegemist peaks olema horisontaalse teemaga. ma olen nõus ka selle definitsiooniga, mis selle ta andnud, et igasugused manipuleerivad tegevused ja nii edasi. aga kui tegemist on manipulatsiooniga, siis see peaks käima ju turu kuritarvitamise regulatsiooni alla. suur tänu! kõne <clears throat> Gunnar, palun. suur tänu. minu meelest on meie arutelu lähtepunktiks kaks erinevat rada. esiteks muidugi suur tänu Jean-Paulile. mida enam ma neid muudatusettepanekuid läbi loen, siis seda enam mulle tundub, et väga võimalik, et teid esitatakse Nobeli auhinna äh, nomina-, nominendiks, sest et äh, see töö on ikka väga hästi tehtud. ja nüüd see teine rada seisneb selles, et kõigepealt äh, me peame tagama, et see kõik, mida me siin teeme, aitab parandada Euroopa finantsturgude olukorda. me peame olema sidusad oma tegevuses, järjepidevad, vaatame, millised on meie eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend teinekord, kui ma kuulan erinevaid arutelusid, siis alternatiivsetest investeerimisfondidest räägitakse ka millestki halvast, mida me peame kontrollima. sugugi mitte, alternatiivsed investeerimisfondid aitavad tagada töökohti, tagada tasakaalu ja me peame siinkohal tabama ära selle õige tasakaalu. mis puudutab ulatust, siis ma hindan kõrgelt seda, mida on kirjutatud tööstusettevõtete kohta, aga mulle tundub, et seda võib-olla tuleks mõneti nihutada võib-olla põhjenduspunktide juurde juba, et oleks selgitatud see, et tööstusinvesteeringutega tegelevad ettevõtted ei käi selle režiimi alla. nüüd edasi kolmandate riikide juurde. kui ma nüüd õigesti aru sain, siis raportöör on andnud mõista, et ta töötab edasi kompromissi kallal, mis on välja pakutud kolmandate riikide kohta. ja minu meelest on oluline ühise nimetaja leidmine. ei ole mõtet öelda, et me hakkame nüüd tegema koostööd Ameerika Ühendriikidega või üks või teine, näiteks Aasia hakkab domineerima. meil on tarvis ühist nimetajat. võib-olla tuleks arvestada ka mingeid OECD reegleid ükskõik, mida me ka ette ei võtaks, selge see, et suured finantsturud asuvad ikkagi väljaspool Euroopat ja me ei saa mingit kasu juhul, kui me ise ei võta arvesse seda, mis on oluline pension, pensionikogujate, investorite jaoks Euroopas. nõukogus toimunud arutelud on rõhutanud seda, et me peame tagama õige lähenemisega, meie parlamendis oleme sellega nõus. ja minnes tagasi nende läbirääkimiste juurde, kus me oleme arutanud erinevaid lävendeid ja proportsionaalsust. kompromissettepanek on selline hea näide sellest, kuidas proportsionaalsuse põhimõtet arvesse võtta, aga mulle tundub, et ka lävendite või künniste osas tuleks keskenduda just nendele olukordadele, kus on näha, et eh, kerkivad esile süsteemsed riskid ja siis saame järgmiste nädalate jooksul teemat edasi arutada, aitäh! Thank you uh...! suur tänu, Olle Schmidt, palun! suur tänu, proua esinaine. Nobeli preemia osas ma nii kindel ei oleks, aga võib-olla saate aasta Euroopa Parlamendi saadiku tiitli endale ma arvan, et te saate oma tööga suurepäraselt hakkama. ja tõepoolest, Euroopa Parlamendi saadiku tegevuse eesmärk reeglina ongi saavutada kompromisse ja teie olete sellega suurepäraselt hakkama saanud, te olete suutnud kõiki kaasata. selge see, et mõnes mõttes me võidame, teinekord me jälle mingis mõttes kaotame. oluline on kompromiss. härra Strauss Kahn muide ütles seda, et ei tohiks ainult keskenduda regulatsioonile tuleks pigem keskenduda järelevalvele. kõige olulisem ongi järelevalve. mõned teist arvavad, et me saame reguleerida vaata et kõike. mina seda ei usu. Te teate seda. ma olen nõus selles osas, et meil peab, peab olema hästi tasakaalustatud regulatsioon paigas. ja volinik äh, Barnier ütles oma tänases kõnes seda, et pidage meeles, mitte riskifondid ei põhjustanud kriisi. Ehm, loomulikult me võime seda teemat veel laiemalt arutada, aga mõningates teistes valdkondades mõned teist arvavad, et volinik on nõus ja soovib kõike reguleerida. aga selline oli tema märkus, lihtsalt tuletasin seda teile meelde. ja nüüd lühidalt veel. mulle tundub, et kolmandatele riikidele tuleb tähelepanu osutada, see on äärmiselt oluline ja ma mäletan, Rootsi eesistumise ajal saime detsembrikuus ka ühe kompromissi kätte, see oli igati hea kompromiss. muidugi ma saan aru, et see etapp on nüüdseks juba läbitud. nii et ma võin aktsepteerida osalt seda, mida Wolf Klints on juba öelnud arutelude käigus. muide, Wolf, see, et sa, muide see, et Wolf väidetavalt mõnede muudatustega nõus ei olnud äh, tegelikult olin ka, oli ka minu käsi siin mängus, me Wolfiga koos otsustasime seda. aga ma olen tagasihoidlik mees ja ma ei hakka ise enda peale näpuga näitama. nüüd lühimüük. minu meelest tänane hommik oli lausa suurepärane. Strauss-Kahn, Mario Draghi, nad viitasid Kreekale, viitasid erinevatele nüanssidele ja ütlesid, et kuulake, me peame siin mõistlikult asja arutama. see võib olla igasuguseid erinevaid tagajärgi. ja tõepoolest, ma leian ka, et meie lähenemine peaks olema horisontaalne. lühimüügid on ka minu riigis olemas ja meil ei lähe sugugi kehvasti. ja me oleme ikka päris edukalt suutnud äh, välja ujuda. me oleme suutnud ise oma probleemid lahendada. igatahes mulle tundub, et see lähenemine peaks olema horisontaalne. ja nüüd kokkuvõtteks siin äh, kõlasid kommentaarid ka ühelt inimeselt. siin, mina olen ikkagi olnud alates üheksakümne üheksandast aastast selle komisjoni liige. ja ma kohtusin ühe mehega, kes on meie tegevust pikalt jälginud ja ta ütles, mõnda aega tagasi oli teie komisjon arvamusel, et finantssektor on Euroopa turu väga väärtuslik osa. ja kui see nüüd seatakse küsimärgi alla et see, mida meie siin teeme, ei kujuta endast ka väärtuslikku panust finantssektorisse, siis me peaksime vähemalt need argumendid ära kuulama. ja teie tõesti, härra Kauses, kuulate neid argumente ja põhjendusi ja suur au teile selle eest. härra Ludvigsen, proua Ludvigsen, palun. jaa, tack för ordet, låt me. ja härra Ludvigsen. suur tänu teile. alustuseks tahan öelda seda, et äh, nõukogu on nüüd hakanud selle teemaga tegelema ja see tähendab seda, et meie komisjonil on avanenud ainulaadne võimalus näidata neile teed, seda juhul, kui me suudame saavutada konstruktiivse kompromissi. siis oleks sellest ka palju kasu. ja ma ei pea silmas mitte ainult seda, et siis me kuidagi korraldame ära alternatiivsete investeerimisfondide toimimise, vaid mulle tundub, et kompromissides on igati positiivseid nüansse sisse pikitud. mis puudutab meie suhteid kolmandate riikidega, siis mulle tundub, et õige pea jõuame ka selles küsimuses kõigi jaoks vastuvõetava kompromissini. mis puudutab mitmeaastast üleminekuperioodi, siis see on arusaadav ja need, mis puudutab kolmandate riikide fondide ligipääsu Euroopa turgudele, siis see on hea mõte aga loomulikult peavad paigas olema konkreetsed kriteeriumid selle kohta, millised kolmandad riigid on võrreldavas suurusjärgus ja, ja saaksid siis selle ligipääsu. loomulikult tuleb vaadata, kuidas kriteeriumeid paindlikult hinnata ja vaadata, kas kriteeriumid on täidetud või mitte. minu meelest oleks hea, kui me ei hakka laduma müüre iseenese ja ülejäänud maailma vastu, ei ole mõtet ehitada üles sellist Euroopa kindlust kõik lahendused, mille me aga saavutame, peavad mingis mõttes ikkagi olema sarnased Ameerika süsteemile. sellest oleks palju kasu. nüüd, mis puudutab teavitamiskohut, kohustuste erakapitalifondidele, siis mulle tundub, et ka siinkohal oleme jõudmas päris hea lahenduseni. veel üks oluline asi on see, et töötajad sellistes ettevõtetes saavad võimaluse aktiivselt osaleda oma riigi arendamises. samuti on väga oluline teavitamise kohustus sellistes ettevõtetes, kus omanikud on pärit kusagilt mujalt. kõiki neid asju tuleb arvesse võtta. järelevalve mõte peaks seisnema selles, et et tõstetakse veelgi teabe esitamise kohustust. ehk kokkuvõttes mulle tundub, et me oleme liikumas hea ja mõistliku lahenduse suunas. kõik teavad seda, et ligipääs kapitalile on väga tähtis ja lõppkokkuvõttes võibki see olla see, mis tagab meile turvalisuse tööturul tulevikus. Annika, palun aitäh! ma tahaksin tänada härra Koosest, raportööri suurepäraselt tehtud töö eest. ma olen väga optimistlik selles osas, et me tooksime uuesti sisse lävendid või künnised. komisjoni esimeses versioonis oli see sees ja nüüd kompromiss muudatusettepanekute tulemusena mulle tundub, et lävendid on tagasi tulemas mulle tundub, et arutelu käigus siin nüüd oleme kuulnud argumente ka lävendite vastu. aga ma tahaksin juhtida teie tähelepanu järgmisele. regulatiivne arbitraaž on väga oluline, juhul kui meil ei ole mingeid lävendeid ja me tahame reguleerida kõiki fonde, siis isegi keskmise suurusega fondid lähevad lõpuks kolmandatesse riikidesse, sellepärast et halduskoormus on mujal liiga suur siis selle fondi tooted kuidagi leiavad jälle tee Euroopa turule ja seda läbi passiivse turustuse. see tuli tänasest arutelust suhteliselt selgelt välja, et me tahame aidata oma majanduse väiksemaid tegijaid ja me ei soovi kindlasti mitte suurendada nende bürokraatia koormat nüüd juhul, kui need fondid lahkuvad Euroopa Liidust, siis see jätab järele tühimiku meie eelarvetesse ja ma arvan, et seda me endale praegusel ajahetkel lubada ei saa. suur tänu, Uudo, palun! jah, siin on väga palju asju öeldud ja ma ei tea, kas nõukogu tahtis Jean Paulil oma otsusega teene teha, aga tegelikult ta ikkagi tegi ükskõik, mis oli selle, mis olid selle otsuse motivatsiooniks siis. ma arvan, et nii Sean Paulil kui ka meil on nüüd võimalus veelgi tugevamalt esiritta tungida ja võib-olla isegi suisa juhitoolile istuda. kolleegid argumenteerisid vägagi asjatundlikult, aga üpris tagasihoidlikult. ma tahaksin teile öelda jah, et Ole Schmidt näiteks täna hommikul öeldi, et riskifondid ei olnud majanduskriisi põhipõhjustajad, aga me ei tohiks nende rolli ka vähendada. mulle tundub, et riskifondid olid nagu süütevedelik, sest riskifondid ei allu poliitilistele raamistikele, nendel ei ole praegusel hetkel mitte mingit äh, poliitikat välja töötatud ja seepärast äh, ongi nad nagu süütevedelik. ja nad äh, käituvad süütevedelikuna ka sellepärast, et meil ei ole neid võimalik integreerida praegusesse majandussüsteemi. nii et tõesti jah, mina arvan, kallid kolleegid, meil on õigus äh, seadusandlust luua me ei peaks selle pärast vabandama, see on meie valijate antud ülesanne, seepärast olgem julged ja avatud ja seepärast haarakem härjal sarvist. ja Jean-Paul juba tegi ka väga õigeid samme selles suunas. aga mis puudutab mind, siis tahtsin öelda, et tähelepanu tuleks pöörata kolmandatele riikidele ja me peaksime küsima endalt, kas me oleme piisavalt juba kokkuleppeid vastu võtnud äh, maksukokkulepete osas? sest sellele pöörasime me väga suurt tähelepanu, sest ilma korralike maksukokkulepeteta ei ole meil võimalik suhteid kolmandate riikidega reguleerida nii, nagu me seda tegelikult sooviksime. vastupidiselt Wolf Klintsile arvan mina, et Äh, finantsvõimenduse puhul tuleks meil veelgi karmimad olla, ma ei usu, et me peaksime siin nende tähtsust ja rolli vähendama ja me peaksime selged karmid reeglid välja töötama, peaksime ütlema, et tegemist ei ole ähm, süsteemiga, mida nad ise reguleeriksid, see on sama nagu öelda kiirteel kihutajatele, et pange ise paika, kui kiiresti te sõita tohite. nii et seadusandlusest peaks siiski olema piirav jõud ja meie peaksime olema see piirav jõud. jah, väga hea punkt oli ka see töövõtjate teavitamine, kui riskifondid investeerivad ettevõtetes. sellele peaksime pöörama tähelepanu, aga me peaksime ütlema, et me soovime finantsvõimenduse tiibu kärpida ja tegemist on küsimusega, mida me kavatseme ka tulevikus käsitleda ja mida me kavatseme reguleerida. ka kompromissettepanekute väljatöötamisel mõelgem ka seda, mida öeldi täna hommikul, nimelt meie eksperdid ütlesid, et lühiajaliste tehingute puhul pooled tehingutest on finants pooled tehingutest on riskifondide tehtud, nii et ärgem olgem ka siin kompromissialtid, sest äh, nõukogu ja liikmesriigid äh, on näidanud valmidust reguleerida ja seda peaksime näitama ka meie, aitäh. proua Portman Kool. Yes, uh, thank you very much. Uh, well, it's a curious situation. suur tänu teile tõesti väga veider, et äh, tulenevalt Gordon Browni eelseisvate valimiste hirmust on äh, nüüd ähm, Euroopa Parlament äh, härra Kozesi juhtimisel haaranud juhtohjad enda kätte ja mulle tundub, et siinkohal on suurepärane võimalus meie jaoks avanenud ja me peaksime aprillis siis andma ka oma hääle. see muidugi tähendab, et peame kiiresti edasi liikuma aga vaadates, kuhu me praeguseks oleme jõudnud, mulle tundub, et aprillis hääletamine on juba täiesti võimalik. see oleks meie jaoks suurepärane võimalus. suur tänu sulle, Jean-Paul, suurepärase töö eest. ma tahaksingi kommenteerida mõningaid teemapunkte selleks, et anda teile omapoolseid suuniseid selle kohta, kuidas kompromissidega lõpule jõuda. mis puudutab ulatust, siis minu meelest me oleme siinkohal liikumas õiges suunas kuigi mulle tundub, et meil on tarvis üksikasjalikumalt, selgemalt mõista anda, mis jääb siia regulatsiooni sisse ja mis jääb siit välja nii et mõnedes valdkondades peaks veel rohkem vaeva nägema ka proportsionaalsusega. proportsionaalsus on päris mitme punkti juures väga õigesti sisse viidud, aga siiski proportsionaalsuse osas tuleb veel tööd teha näiteks mis puudutab ettevõtteid, kes on börsilt lahkunud, nad peavad ikkagi veel järgima artiklit kolmkümmend läbipaistvuse direktiivis. see on väga konkreetne, see on kõik seal kirjas, aga võib-olla võiksime siit ikkagi midagi välja jätta. nüüd kolmandate riikide juurde. see on väga tähtis, ma tahaksin seda veel kord rõhutada, et me jätame alles võimalused professionaalsetele investoritele, pensionifondidele, investeerimaks alternatiivsetesse investeerimisfondidesse, ka nendesse, mis on kolmandates riikides. igasugused piirangud, eriti kui jutt käib erakapitalifondidest, sellistest suletud fondidest,

aga vahest on tarvis täiendavat paindlikkust riskide hindamisel. seetõttu juhin teie tähelepanu nõukogu ettepanekule, mis sätestab, et siseriiklikud järelevalvajad mängivad peamist rolli, panemaks paika näiteks maksimummäärad finantsvõimendusele. Nemad on siis need, kes hindavad erinevaid äh, tunnuseid, vaatavad äh, konkreetse fondi riskiprofiili ning mulle tundub, et äh, nõukogu ettepanekut äh, võiksite äh, ka teie arvesse võtta. Need depoopankade juurde. Teie kompromissides pakute te välja finantsasutused ja investeerimisettevõtted, et nemad oleksid depoopangad, aga tegelikult on olemas ka teisi depoopanku Hollandis näiteks on meil olemas selline üksus, mis justkui asetseb võrdsel tasandil teiste depoopanga vormidega, nii et ka neid ei tohiks direktiivist välja jätta. paluksingi teil seda arvesse võtta. sellised on minu märkused praegusel ajahetkel. soovin teile palju-palju edu teie töös ja loomulikult kavatsen teiega teha koostööd ja loodan, et hääletamine aprillis saab olema edukas. suur tänu! Uh, ja lõpetuseks mina ise. ja siin on väga palju asju juba ära öeldud ma olen alati olnud seisukohal, et ilmselt oli meil plaanis teha midagi enamat, mitte ainult käsitleda neid elemente, mis võivad kujutada endast süsteemset riski. me tahtsime ikka ju kaugemale minna see oli meie plaan ja, ja mind üldse ei häiri see, et see reguleerimisala on mõneti laiem. minu meelest see oligi ju see, mida me alati soovisime, vähemalt viimase mandaadi ajal oli seisukoht selline. kolmandate riikide osas ilmselt ma üritan siiski veel saavutada veidi paremat kohtlemist, juhul kui üheks pooleks on keegi Euroopa Liidus, ükskõik kas siis on fond ise või fondi valitseja sest äh, tol hetkel on tarvis tagada järelevalvet, on tarvis saada ülevaade sellest, mis toimub. ennekõike teeb mulle muret olukord näiteks, kus on tegemist Euroopa Liidu fondivalitsejaga ja siis äh, kuidagi blokeeritakse investeeringuid äh, sellistesse parematesse fondidesse, kuidagi kärbitakse nende tegevust. minu meelest meie esimeses arvamuste vahetuses selle teema osas ma juba viitasin sellele, et mida teha siis, kui tegemist on arenguriigiga näiteks äh, või vähem arenenud riigiga, kus puudub selline ekvivalents, aga kus on mõningaid kohti, kuhu näiteks tahetakse investeerida. nii et see oleks minu jaoks väga murettekitav, kui me tahame lihtsalt ukse kinni lüüa nende nina ees. ma arvan, et see, kui valitseja on Euroopa Liidus, siis Euroopa Liidu järelevalvajad peaksid saama mingisuguse üldpildi sellest, millised äh, on äh, need võimalikud investeeringud kolmandates riikides. ma olen seda ise arvesse võtnud ja ilmselt on võimalik siin ka vastuargumente esitada. nüüd depoo pankade vastutuse juurde. Force majeure'i osas on mul mõningaid äh, reservatsioone, vääramatu jõud, ma ei tea, kas nüüd see oleks niimoodi üheselt kohaldatav terves Euroopa Liidus mulle tundub, et väga paljud meist üritavad äh, tegelikult äh, liikuda samas suunas. me ei saa öelda, et depoopank alati vastutab, äh, vähemalt mitte juhul, kui on toimunud midagi, mis on täiesti nende kontrolli alt väljas. me kõik saame sellest samamoodi aru. lihtsalt meil on natukene raske seda sõnadesse panna ja, ja seda edasi anda kohasel moel. ja mulle tundub, et siin on üks koht, kuhu tuleb ka täiendavalt süveneda mulle täitsa meeldib see mõte, et peaks olema võimalik delegeerida ja siis on äh, kusagil sõlmitud mingi leping, äh, kus on konkreetselt kirjas, kes vastutab mille eest. ma tegelikult ei näinudki ette seda, et siis see leping liigub edasi, edasi, edasi. et meil on nagu selline mingisugune kettahel ja me ei tea, kes on see viimane lüli ahelas aga võimalik, et teatud äh, konkreetset lepingupõhist kontrolli ja vastutust on niimoodi võimalik ikkagi paika panna ja hea oleks, kui me liiguksime selles suunas edasi, juhul kui muidugi leiame õige sõnastuse. finantsvõimendus. Uuda ütles, et finantsvõimendus peaks taanduma eneseregulatsioonile ja, ja ma olen selles mõttes nõus. meie ikkagi leiame, et see peaks olema seotud järelevalvega, järelevalveasutuste sekkumisega mulle tundub, et siinkohal on ruumi nii Euroopa Liidu tasandil sekkumiseks kui ka riigi tasandil sekkumiseks. laias laastus ma eeldaks, et Euroopa Liidu tasand on see, mille järelevalveasutus siis sekkub, et meil on paigas vastavad suunised, mis sätestavad, kus ja millal riigi tasandi asutused võiksid sekkuda. nii et tegemist ei oleks eneseregulatsiooniga mulle lihtsalt tundub, et äh, kuna tegemist on väga mitmekesise süsteemiga, siis meil ei ole võimalik mingit ühtset valemit paika panna. ja mulle tundub, et ilmselt äh, mõlemal lähenemisviisil on äh, teatud eelised. aga see on minu poolt praeguseks kõik. seda sellepärast, et enamik on siin juba ära öeldud teiste poolt ma olen nõus teistega selles osas, et teie, härra raportöör, olete väga pika maa maha käinud ja makseteenuste direktiivi osas ma mäletan, et me juba tegelikult jõudsime oma töös nõukogust ette ja tegelikult nõukogust etteruttamine toona meile üldse kahjulikuks ei osutunud. nii et äh, pole hullu, kui parlament nüüd asub nende teemade juurde, hakkab probleeme lahendama ja ma olen kindel, et me saame hakkama. nüüd on meil veel kolm-neli minutit aega jäänud, Jean-Paul kas sa soovid veel, et komisjon midagi ütleb või tahaksid ise midagi lisada, anna teada. no ma tahtsin just remercier les intervenants, je, je prends les compliments, mais tahtsin lihtsalt kõiki kõnelejaid tänada, võtsin ka õnnesoovid vastu, kuid tegemist ei ole ainult mitte minu töö ja panusega. Need dokumendid, mis teile laiali jagati, need töötasin ma välja koos kaasraportööridega, variraportööridega ja mõningad teie märkused on tegelikult ka juba minu uues dokumendis leidnud äh, kajastamist. nagu proua esimees ütles, kui me võtame juhtrollid enda kätte, siis meil on ka võimalik väga palju ära teha. suur tänu, tundub, et sellega oleme lõpetanud oma koosoleku ka peaaegu õigeaegselt, nii et suur tänu!